okay, right. niisiis, äh, parlamendi äh, turvamehed on pidanud edukaid läbirääkimisi, mille tulemusena volinik on siia jõudnud ja mul on väga hea meel teda meie komisjonis tervitada. viimati vahetasime mõtteid kahekümne teisel märtsil ning kahekümne teisel septembril seisab meil veel ees üks mõttevahetus, ma ei tea, miks just äh, kahekümne teine kuupäev, aga täna igatahes kahekümne teine juuli ei ole. nii et, et Äh, kõigepealt volinik võib-olla teeb kümneminutilise sissejuhatuse ja siis läheme tavalise mõtteva-, äh, mõttevahetuse juurde. Te tahate tutvustada meile komisjoni kahe tuhande kümnenda aasta konkurentsiaruanne. Um, ning äh, loomulikult tahaksime kõnelda ka kriisiabist finantssektorile, aga ma olen täiesti kindel, et saadikutel on väga palju ka teisi küsimusi meil on praegu äh, kolm teemat, äh, mis on seotud konkurentsiga ning loodetavasti toimuvad mõttevahetused äh, nendel teemadel mm, pärast teie ettekannet. meil on Euroopa konkurentsipoliitika aastaaruanne, siis üldist majandushuvi pakkuvate teenuste kohta käivate riigiabireeglite muutmine. nii et, et need on need teemad, mis meie komisjonis on praegu päevakorral Äh, suur aitäh, äh, äh, proua eesistuja, lugupeetud saadikud. alati on väga tore osaleda sellistel mõttevahetusel EKONi komisjonis. ma tahaksin tänada proua Sharon Bowlesi kutse eest siia komisjoni, nagu ta juba ütles, räägin ma täna põhiliselt meie raportist, mis käsitleb kahe tuhande kümnenda aasta konkurentsipoliitikat ning peatun lühidalt ka teie resolutsiooni teemal, mis puudutab siis kahe tuhande üheksanda aasta konkurentsipoliitika raportit. me valmistame praegu ette ka uusi riigiabi eeskirju üldist majandushuvi pakkuvate teenuste kohta ning tahaksin anda ka lühiülevaate siis nendest reformidest, mis selles vallas on käimas Äh, sellel aastal me avaldame siis neljakümnenda konkurentsipoliitika raporti. Äh, aastate jooksul on konkurentsipoliitikast saanud äh, üks väga oluline osa Euroopa poliitikas. meil on Äh, olemas äh, sõltumatud agentuurid, mis tegutsevad Euroopa Liidu huvides ja võib-olla meie konkurentsi vallas tehtav kontroll muudab mõned inimesed õnnetuks, aga ma arvan, et lõppkokkuvõttes saavad kõik sellest kon-, äh, kontrollist kasu, ma tahaksin tänada parlamenti, et ta on komisjoniga selles valdkonnas olnud pidevalt ja dialoogis ja no, toetanud meie konkurentsipoliitika eesmärke. nagu te teate, on töö konkurentsipoliitika valdkonnas olnud väga pingeline. poliitika vallas oleme sisse viinud uusi reegleid selleks, et ähm, parandada konkurentsi ülest kontrolli. meil on uued reeglid vertikaalsete ja horisontaalsete kokkulepete kohta ning äh, oleme vaadanud ka läbi riigireeg-, äh, riigiabireegleid ähm, ning äh, oleme pööranud tähelepanu ka finantssektori välistele institutsioonidele me oleme olnud tõesti väga aktiivsed, me oleme langetanud väga palju otsuseid, ähm, mitte ainult pankade osas, ähm, kuigi neid, neid äh, otsuseid on olnud tegemale nelisada, samuti äh, oleme tegelenud kartellide ja trustide vastaste otsustega, neid otsuseid oli neliteist, põhiliselt tegime need otsused kaks tuhat seitse, kaks tuhat kaheksa ja samuti oleme tegelenud ka ühinemistega Äh, kuigi nende ühinemiste arv on kriisi mõjul vähenenud, möödunud aastal saime kakssada seitsekümmend teatist ühinemiste kohta ja sel aastal tuleb neid ilmselt rohkem. Äh, kartelliteemalistel otsustel äh, ole, otsustes oleme nõudnud siis üle kolme miljoni trahvi ning neid seitsmekümnelt ettevõttelt Äh, trustide vastase tegevuse osas tahaksin juhtida tähelepanu, mida me oleme transpordi ja energiasektoris teinud, samuti finantsteenuste valdkonnas. transpordisektoris äh, langetasime siis One World otsuse, mis äh, hoolitseb selle eest, et lennuliinide vahelised liidud ei jää, võta tarbijatelt ära konkurentsivõimelisi hindu ja ma arvan, et sellest otsusest saavad kasu kaks koma viis miljonit eh, reisijad energiasektorisse, me viisime läbi uurimise kahe tuhande seitsmendal aastal ning langetasime neli otsust, mis puudutavad ettevõtteid Prantsusmaal, Rootsis, Saksamaal ja Itaalias ja kõigi nende otsuste eesmärk oli parandada konkurentsitingimusi turul. finantsteenuste vallas tahaksin meelde tuletada neid kohustusi, mis võttis Visa Äh, siis vahetustasude osas on oluline samm edasi, äh, tagavaks olu-, äh, tõhusamat maksesüsteemi siseturul. ma tean, et teie arutate ka seda teemat, sel nädalal toimus teil SEPA teemaline hääletus, samuti jätkame me oma tegevust selles va-, finantssektori valdkonnas, me tegeleme praegu väga suurte finantsinstitutsioonidega ja tegeleme ka tuletisinstrumentide turuga me tahame saata sõnumi, et turu kurjutarvitamist ei taluta ning konkurentsipoliitikat kasutatakse täiendava meetmena eh, regulatsioonidele eh, kõik need otsused, mida me oleme langetanud, paluta, parandavad konkurentsi Euroopas ja see on meie jaoks väga oluline eesmärk Äh, siseturu integreerimine äh, omab ka strateegilisi tagajärgi nii Euroopa Liidu siseselt kui ka meie rahvusvaheliste partnerite osas. me ei saa rääkida tõelisest ühtsest turust, kui energia ja andmed ei saa äh, sujuvalt Euroopa Liidus ringi liikuda. kui me ei taha lammutada neid tõkkeid, mis endiselt takistavad kaupade ja teenuste vaba liikumist ühisturul, siis me ei suuda toetada oma majanduslikke huve ja oma väärtusi rahvusvahelisel areenil. ja nüüd kõneleksin äh, ka äh, äh, resolu-, teie resolutsioonist, mis puudutab meie kahe tuhande üheksanda aasta konkurentsipoliitika aruannet. kõigepealt tahaksin ma tänada teie raportööri härra Eppingit suurepärase töö eest Te olete juba saanud minu kirja, milles ma vastan kõigile küsimustele, mis selles resolutsioonis on tõstatatud äh, lisaksin mõned lühikesed märkused, mis puudutavad VKE-sid ähm, ning äh, neid äh, uurimusi, mida te nõudsite VKE-d on peamine majanduskasvu allikas, töökohtade allikas, innovatsiooni allikas Euroopa Liidus ja seetõttu pöörame oma poliitilises tegevuses neile alati väga suurt tähelepanu. loomulikult me hoolitseme selle eest, et VKE-st peavad kinni konkurentsireeglitest, täpselt niisamamoodi nagu suured ettevõtted, aga me üritame ka viie, vähendada seda administratiivset koormust, mida meie reeglid VKE-dele võivad tekitada. toon mõned näited sellest, mida me oleme teinud riigiabi vallas, meil on äh, rühma, üldine rühmavabastuste määrus, äh, trustide vastases võitluses äh, on meil miinimumnõuded, mis vabastavad meie kontrollist need VKE-d, millel on piiratud turuosa ning meil on ka uued reeglid, mis puudutavad juurdepääsu rahale, nagu näiteks riskikapitali suunised lisaks sellele me oleme, on nõutud, et vähendatakse trahve maksevõimetuse tõttu, mis on tingitud kriisist. me oleme seda võimalust kasutanud tõesti üheksa ettevõtte puhul. praegu tegelen ma selle, kuidas need ettevõtted, mis tavaliselt tegelevad ainult ühe asja tootmisega ja need on tavaliselt VKE-d, Äh, ei, äh, trahvide osas oleksid ka sellises seisus, et neid ei diskrimineeritaks. Teie resolutsioonis äh, rõhutatakse ka, et on vaja tõhustada tõhusat ähm, hüvit-, hüvitamist, kui on rikutud terroristide vastast seadust. ma olen sellega täiesti nõus Euroopa tarbijad ja ettevõtted ja just eriti VKE-d äh, peavad saama selle hüvitise, millele neil on õigus. kui me räägime äh, siis äh, sellest hüvitisest, siis ma pean siin silmas ka kollektiivset hüvitist, mille osas me pidasime, käivitasime konsultatsioonid selle aasta alguses. me oleme saanud selle, nende konsultatsioonide käigus üle kolmesaja vastuse, sealhulgas ka viielt Euroopa Liidu konkurentsiametilt ning oleme saanud sellel teemal ka üle kaheksateist tuhande kirja kodanikelt kodanikelt. tegemist on üsna suurte arvudega ning see näitab, et organisatsioonid ning ka tavalised inimesed on valmis tõeliseks Euroopa-üleseks aruteluks, sellepärast et tõesti need huvitavad küsimused on kaalul komisjonil on plaanis võtta vastu teatis, mis puudutab siis kollektiivsete hüvitiste üldpõhimõtteid ja see teatis peaks ilmuma aasta lõpus. kui need põhimõtted on paika pandud, siis me arutame juba seda, Äh, mida edasi teha ja äh, mida siis teha selle, selleks, et inimesed ka neid hüvitisi tõesti saami-, saaksid ja nüüd uuringud. Te nõudsite oma resolutsioonis, et me analüüsiksime, kuidas ajutised riigiabi reeglid, mis me oleme kasutusele võtnud, eh, et eh, finantssektorit kriisis aidata, eh, olukorda mõjutavad. see uurimus peaks paari aasta, paari nädala pärast lõpule jõudma ja tulemused saadetakse teile siis pärast suvevaheaega, seega augusti lõpus ma olen näinud ka seda uurimust, mille parlament samal teemal tellis ning mul on hea meel tõdeda, et see raport, kuigi ta on vähem ulatuslik kui meie oma, on jõudnud sama samadele järeldustele kui meie oma näiteks mõlemad uurimused leiavad, et finantssektorile antud abi oli põhjendatud ning on aidanud stabiliseerida finantsturge ning säilitada siis rahavoote majandusse. samuti täheldatakse nendes uurimustes, et see abi ei ole mõjutanud eh, pangandussektori konkurentsistruktuuri aga näib, et te olete ühe olulise aspekti siiski tähelepanuta jätnud, nimelt need restruktureerimistingimused, mis me oleme kehtestanud kõigile neile, kes on riigiabi saanud meie uurimus sisaldab üksikasjalikku informatsiooni selle restruktureerimise kohta ja me oleme alati enne restruktureerimist viinud läbi ka väga põhjalikud ähm, analüüsid me oleme pankadele kehtestanud teatud reeglid ja oleme hoolitsenud selle eest, et see abi ei moonutaks konkurentsi. lõpetuseks, meie raport on tõesti väga ulatuslik ning äh, meil on läinud vaja väga palju vahendeid selle raporti koostamiseks ja kuna see raport on nii põhjalik, siis oleme käsitlenud väga mitmeid äh, Äh, teemasid, näiteks kas või seda, kuidas riigiabi on aidanud äh, kaasa keskkonnasõbralikuma majanduse loomisele. ja lõpetuseks tahaksin rääkida veel ühest äh, teemast, mida te arutate sellel nädalal, nimelt siis need reformid, mis meil on kavas üldist majandushuvi pakkuvate teenuste suhtes kohaldavate riigiabi eeskirjade uuendamiseks ma olen vahetanud mõtteid äh, paljude ettevõtete esindajatega, äh, nende ettevõtetega, mis siis äh, neid üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavad, samuti kodanikeühiskonna esindajatega ning selle dialoogi käigus olen saanud väga kasulikku infot uute reeglite koostamiseks ja meil on siis plaanis kõigepealt välja tulla teatisega, mis selgitab neid põhimõtteid, millest me lähtusime oma kontrollis Eh, tihtipeale eh, sidusrühmadel on seda, eh, neid reegleid praegusel kujul väga raske tõlgendada, siis on meil plaanis langetada otsus, mis tagaks lihtsama ja paindlikuma lähenemise kohalikele teenustele ja teatud sotsiaalteenustele ning siis raamistik, mis siis hoolitseb, mis käsitleb neid suuri kompensatsioonisummasid, mida antakse siis nendele operaatoritele, kes osutavad sotsiaalteenuseid ja nüüd räägiksin siis, mis on selles paketis niivõrd uuendi, uuenduslik. kõigepealt viime sisse miinimumreeglid, mis puudutavad just nimelt üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid ja seega komisjon ei teosta järelevalvet väga väikeste hüvitussummade osas ja hoolitsemaks selle eest, et need teenused, mida osutatakse, on tõesti kohalikud, eh, kehtestatakse siin selle reegli puhul ka veel teisi kriteeriumeid teiseks, me laiendame nende sotsiaalteenuste hulka, mis on siis vabastatud eh, teavitamiskohustusest, eh, sest praegu see puudutab ainult haiglaid ja, ja eh, sotsiaalmajasid ja me hoolitseme ka selle eest, et see järelevalve oleks tõesti nii tõhus kui võimalik me hoolitseme ka selle eest, et teenuste osutajad äh, saaksid siiski mõistlikku kasumit ja äh, me teame, et mõned teenused äh, ei ole praegu väga tõhusad ja see võivad moodust-, moonutada turude funktsioneerimist ja halvendada teenuste kvaliteeti reformide tekst peaks lõplikult valmima suve, suve lõpuks ja me avast-, avaldame selle konsultatsioonideks septembri keskel. oktoobris arutame seda teksti siis liikmesriikidega ja kui kõik asjad lähevad õiges suunas, siis loodetavasti võetakse uued reeglid vastu kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta jaanuari lõpuks ja loomulikult oleme valmis seda teemat teiega sügisel uuesti arutama, enne kui me selle paketi lõplikult heaks kiidame, aitäh! Excuse me uh,. Thank you very much. suur tänu, härra volinik. ja me alustame nüüd arvamuste vahetusega. hetkel meil on veel poolteist tundi aega, nii et ma arvan, et me saame kuulata ära kõik liikmed. ma loen ette, kes mul praegu nimekirjas on, järg-, Schwab, Pulemat, kohta. Sanchez Prosedo, Philip Lambert, Peter Simon, Elisa Ferreira and Gunnar Hockmark. Anybody kas veel keegi tahab märku anda praegu, et te soovite sõna võtta? ei, nii sellisel juhul siis Andres. ja aitäh, äh, proua äh, juhataja, lugupeetud härra volinik, kõigepealt ma sooviksin äh, öelda paar sõna Euroopa Komisjoni konkurentsiameti töö kohta, ma sooviksin seda tööd tunnustada ka teie ja ma leian, et tehtud on väga head tööd, mitte ainult finantskriisi taustal, vaid ka arvestades üldisi raskusi. Te juhtisite tähelepanu sellele, et koostöö nõukogu ja parlamendi vahel on konkurentsipoliitika vallas juba nelikümmend aastat olnud väga edukas. seetõttu sooviksin väljendada tänu väga eduka ja hea koostöö eest, eriti mis puudutab infovahetust on valdkondi, kus komisjoni raportis on mis on komisjoni raportis raskuspunktideks, on kahtlemata väga olulised ja nõuavad täpsemat analüüsi. kõigepealt sooviksin juhtida tähelepanu sellele, et rahatrahvid konkurentsiõiguses ning eelkõige just väik-, VKE-de osas vajavad analüüsi. siin tuleks mõelda, kas nende trahvide arvutamise eeskirjad võiksid olla äh, teistsugused, samuti äh, mis puudutab VKE-de äh, toodangualast konkurentsi, nüüd mis äh, puudutab transpordi äh, küsimusi, äh, transpordiküsimuste näol üleandmist konkurentsi mm, valdkonna mm, direktoraadile, siis parlament on kahe tuhande kümnendal aastal juba juhtinud tähelepanu sellele, et siin tuleb tähelepanu pöörata just energia ja transpordipoliitika pakettide järjekindlusele siin on alustatud väga oluliste äh, algatustega, äh, samas on teha veel väga palju. ja äh, lõpuks, mis puudutab rahvusvahelist koostööd, teie eesmärk lai-, konkurentsipoliitika valdkonnas on kahtlemata väga õige ning ma sooviksin juhtida tähelepanu veel sellele, et Šveitsis, riigis, mis asub täpselt Euroopa keskel, on konkurentsiasutused väljaspool Euroopa Liidu kontrolli ning just Šveitsi piiril tegi probleeme, mis puudutab riigiabi paketti, üldhuviteenuseid, siis siinkohal sooviksin öelda juba praegu, et teie tehtud ettepanek vastab väga paljudes punktides kõikide osapoolte huvidele ning seetõttu me ootame huviga teie õigusloomealast paketti sügisel. mul on väga hea meel meie edasise koostöö üle ning ma loodan, et aasta lõpuks me saame ka väga hea raporti, aitäh! Yes, jah, suur tänu, suur tänu, härra Schwab. mis puudutab nüüd äh, sanktsioone trahvidele, siis ma arvan, et õiguslik alus selleks on äärmiselt tugev, te võite vaadata Luksemburgist Euroopa Kohtust tulevat, tulevaid kohtuasju, mis on täielikus kooskõlas meie poolt tehtud õigusliku analüüsiga, enne kui me mingisuguseid äh, sanktsioone oleme kehtestanud. nii et igasugused sanktsioonid ja trahvid põhinevad aluslepingul ning nendel pädevuste, pädevustel, mis komisjonile on sellega antud. viimast korda tehti meile uued juhised kahe tuhande kuuendal aastal trahvide määramiseks ja me peame nendest kinni mina leian, et kohus peab samuti täielikult kinni ette nähtud juhistest ning samuti nad peavad meie meetodit asjakohaseks. mõnikord nad arutavad ühe või teise trahvi küsimust, kuid mitte õiguslikku alust, millele see toetub. praegusel hetkel me tegeleme sellega, kuidas vähendada diskrimineerimist, mis mõningatel juhtudel takistab VKE-de tõhusat toimimist. ma ütlesin teile juba esimesel kuulamisel, et minu eesmärk on tegeleda just nimelt VKE-de kaitsmisega, sest mul on selles vallas kogemusi, eelkõige kartellijuhtumite osas ning minu arust on väga oluline just sellele tähelepanu pöörata ning võib-olla mingi järgmine kartelle puudutav otsus võtab juba arvesse neid uusi kaalutlusi. ma olen igati teiega nõus energia tähtsuse osas, nagu öeldud, me mõtleme energiasektori ja selle riigiabi osas, peame seda üheks oma tegevuse prioriteediks ning samuti jätkavalt, jätkuvalt peame seda oma prioriteediks. tegeleme energia siseturu loomisega, meil on vaja selleks strateegiat välja töötada, samuti strateegia energia ja kliimamuutuse jaoks, kuid konkurentsipoliitika on igal juhul selles vallas oluline instrument ja mina jätkan selles, sellega tegelemist. ma mõistan hästi ka teie muret selles osas, et mõned Euroopa Liidu mitteliikmed ei pea täpselt kinni nendest konkurentsipoliitika reeglitest, mis Euroopa Liidus on paika pandud, aga me töötame ka rahvusvahelises konkurentsiraamistikus väga tõhusalt selles suunas, me soovime, et ka mitte Euroopa Liidu liikmed oleks integreeritud rahvusvahelisse konkurentsi vastase võitluse võrgustikku, selles valdkonnas on hulgaliselt töörühmi, terve hulk tööd on erinevate riiklike, riikide konkurentsiametitega ära tehtud ning näiteks Šveits ja mitmed teisedki kolmandad riigid hakkavad järk-järgult samuti järgima meie poolt paika pandud põhimõtteid ning enamikus valdkondades hakkavad kehtima ülemaailmsed põhimõtted konkurentsiküsimustest, aitäh! suur tänu, nüüd palun Anni Podimata ja siis palub Philipp, et talle sõna antaks, sellepärast et ta peab hääletama minema teise komisjoni, nii et kui te ei pahanda, siis Philip hüppab vahele siin järjekorras, aga nüüd palun Anni. suur tänu, Sharon, ja suur tänu, härra volinik, sõnavõtu eest. ma tahaksin kasutada võimalust just enne suvist vaheaega tõstatada küsimusi, mis on seoses üht, üheaegselt teie ametiga ja samuti finantskriisiga Euroopa majanduses. nii et siis, missugune on krediidireitingu agentuuride roll? Nemad ei ole siiapaani kinni pidanud konkurentsireeglitest, sellele olete te mitmeid kordi tähelepanu juhtinud ning üldjoontes nende tegevuse väga negatiivne mõju on Euroopa Eurotsooni kriisile, on ju selge, nii et sellega seoses on minu küsimus selline. kas komisjon kavatseb sellele reageerida enne, kui on juba liiga hilja? me oleme nüüd juba nädalaid ja kuid näinud väga veidrat eh, krediidireitingu agentuuride osalemist Euroopa liidu tasandil läbirääkimistes äh, koos rahvusvahelise valuutafondiga, kui on töötatud välja uus toetuspakett Kreeka jaoks ja mulle tundub, et see tundub, et tegu on tegelikult nende otsusega, kas see, kas lõppkokkuvõttes see abiprogramm seoses koos erasektori osalusega viiakse lõpule või mitte, nii et ma küsin, kas komisjon kavatseb tegutseda enne, kui kriis veelgi laieneb ja muutub veel ohtlikumaks ja ohustab siis juba Eurotsooni tervikuna. mis on teie arvamus sellel, selles küsimuses, kas on vaja liikuda edasi Euroopa krediidireitingu agentuuri loomise suunas ning volinik Barnier ütles mõni päev tagasi, et niisuguste liikmesriikide krediidireitingu agentuuride tegevus, kes juba on, niisugustes riikides, kes juba on kohandamisprogrammi saanud, nende tegevus tuleks ära keelata, nii et mis te arvate? aitäh, kõigepealt viimastel nädalatel on avalikkuses räägitud palju sellest, et reitinguagentuurid on olnud, on, paljud reitinguagentuurid on nii-öelda illegaalsed, põhimõtteliselt on see õige, sest et meil on ainult kolm arvestatavat reitinguagentuuri ning otsekohe ma palusin oma teenistustel äh, uuesti üle vaadata see olukord konkurentsipoliitika seisukohast lähtudes ning ma pean ütlema, et konkurentsipoliitika seisukohast lähtudes tuleb eelkõige vaadata oma domineeriva positsiooni ärakasutamist või siis artik-, aluslepingu artikli sada üks vastu eksimist. me kusjuures jälgime iga päev nende tegevust, niisuguste institutsioonide tegevust, aga siiamaani ei ole mingisuguseid tõendeid selle kohta, et nad on tegutsenud vastuolus nimetatud artiklitele ja et nad tegutsevad mitte kooskõlas konkurentsipoliitika instrumentidega, aga me jätkuvalt jälgime nende tegevust ning komisjon on teatanud volinik Barnier suu läbi ja samuti president Barroso suu läbi, et me valmistame ette krediidireitingu agentuuride uut määrust. see on juba kolmas määrus kriisi algusest alates ning me arutame seda pidevalt ja mina väljendan oma seisukohti alati nendes töörühmades, need mõned minu seisukohad on tegelikult väga isiklikud eh, selle uue määruste laine osas. võib-olla eravestluses ma võin teile natuke rohkem oma seisukohti avaldada, aga kuna ma olen poliitik, siis ma kahjuks avalikkuses seda tõesti ei saa öelda, kuid võin siiski öelda kaks või kolm asja. esiteks on ilmselge, et krediidireitingu agentuuride roll selle kriisi alguses oli väga suur. Nende usaldusväärsus on väga kõvasti langenud. Nende usaldusväärsus oli juba kriisi alguses väga vilets, kui analüüsid, kui nad analüüsisid riske ja andsid oma hinnanguid erasektori, erasektori finantsvahenditele. nüüd ma arvan, et nüüd nad kaotavad oma usaldusväärsust ka avaliku sektori vahendite hindamisel. aga nende usaldusväärsust me reguleerida ei saa, selle osas me ei saa mingeid määrusi vastu võtta, see on subjektiivne omadus, nii et ma arvan, et krediidireitinguagentuuride usaldusväärsus hetkel on äärmiselt madal. kuid väljendagem asju selgelt, et lahendada mõningate Eurotsooni majanduste probleemid, siis on meil vaja poliitilisi otsuseid ning minu arvates on minu kohustuseks Euroopa tasandil võtta vastu kiireid otsuseid. me ei saa oma otsustusvõimet kuskile ära peita ja peame kiiresti otsuseid vastu võtma. suur tänu ja palun, Philip. suur tänu, Sharon, et sa lubasid mul järjekorras vahele trügida. lugupeetud volinik, mul on kaks küsimust. üks teie hiljutist, hiljutisi seisukohavõtte hämmastas mind, te ütlesite, et meil on liiga palju pankasid euroalal. ja, ja seda te ütlesite, te ütlesite, et Euroopas on liiga palju pankasid, et meil on tarvis rohkem pankasid ja suuremaid pankasid, see üllatab mind. kas tõesti, kui me soovime panna euro konkurentsivõimelisele positsioonile, kui me tahame, et Euroopas oleks suured ettevõtted, kes suudavad konkureerida hästi, aga pangandus, pangandussektor, mis tähendab, meil on liiga palju pankasid, aga peaks olema suuremaid. kas te tõesti arvate, et meil peaks olema selliseid hiiglasi, kes, kes naudivad oma tohutut positsiooni ja moonutavad turgusid? enamik tillukesi pankasid tuleb tegelikult väga hästi toime, neid juhitakse hästi. nii et seetõttu mind üllatas see seisukoht. eelmisel aastal tegi mulle muret ka see, et konkurentsi peadirektoraat ei tundunud olevat huvitatud just ei tundunud olevat huvitatud sellest abist, mida Keskpank pangandussektorile andis. ma pean tervet hulka pankasid toetas panga, keskpank ja need pangad oleksid pankrotistunud, kui neid ei oleks toetatud, nii et mida te selle kohta ütlete, nad jätkuvalt tegutsevad samas suunas ning siin oleme me täiesti selgel seisukohal, et tegu on turu moonutamisega ja tundub, et äh, konkurentsi peadirektoraat ei ole sellest huvitatud. on nombre de banque <laughs> Parfois en langue tuleme nüüd pankade juurde. Prantsuse keeles ja ma aeg-ajalt kritiseerin tõepoolest meie konkurentsipoliitikat ja komisjoni konkurentsipoliitika alased otsuse, alaseid otsuseid. ma olen öelnud, et on liiga palju pankasid, kui me äh, vaatame, milline on meie pankade konkurentsivõime maailmas, äh, aga ka pankade eneste vahel on konkurents, äh, pangad konkureerivad rahvusvahelistel turgudel, üks jaepank ei suuda pakkuda väga suurel määral finantsteenuseid väga väikesed pangad ja väga väikesed finantsasutused ei ole väga võimekad suurtel turgudel, mis puudutab eh, süsteemi tervikuna, eh, siis meil on vaja oma rahvamajanduse eh, toimimise tagamiseks ka tugevaid pankasid, ettevõtteid me eraldame suuruse järgi me püüame vältida seda, et ettevõte saavutaks turul valitseva seisundi. kui üks suur ettevõte on aga konkurentsi osas, on aga saavutanud valitseva seisundi ja suudab pakkuda häid teenuseid, siis seda ei saa talle pahaks panna. riigiabi pankadele on aga teine küsimus Iirimaa on siin kõige drastilisem näide riigiabi osas ja Iirimaa kohta olen ma ka hiljuti öelnud, et kui finantsstabiilsusalane olukord ei ole enam nii keeruline, tuleb meil vaadata, milline on konkurentsi olukord finantsasutuste arv turul on vähenenud Iirimaal, aga kui me vaatame näiteks teisi riike, ja kui me vaatame hoiukassade arenguid eh, viimaste aastate jooksul, siis nende arv on eh, vähenenud. see ei ole eh, seotud riskidega turul. küsimus on selles, et suurematel finantsasutustel on suurem võimekus äh, neil on paremad võimalused tulla toime konkurentsiga turgudel. nüüd siis pankadele osutatav riigiabi, see kahtlemata on tingitud kriisist. olukord oli erakorraline me lõime vastavalt ka ainulaadse likviidsuse tagamise süsteemi. selle, me ei saa öelda, et finantskriis on täielikult selja taga ja nüüd tuleb meil lähtuda teistest eeskirjadest, Euroopa Keskpanga eeskirju ja meetmeid tuleb kahtlemata analüüsida. see on igavene ülesanne, sellega tuleb pidevalt tegeleda kes äh, peab edaspidi saama veel riigiabi, kui me vaatame riikide olukorda, äh, kui me vaatame näiteks seda, mida on teinud Iirimaa valitsus, äh, siis me näeme, et see abi oli vajalik. tegemist oli üleminekuperioodi abiga samas näiteks teatud finantsasutuste ümberstruktureerimine. me ei ole oma protsessiga veel lõpule jõudnud väga palju on selliseid pankasid, kes ilma riigi abita ei oleks suutnud oma eksistentsi jätkata. ülemineku ajal osutatud likviidsusabi oli kahtlemata vajalik. kui me aga räägime pankade ümberstruktureerimisest, siis tuleb vaadata iga üksikjuhtumit eraldi meil on äh, kakskümmend juhtumit, äh, kus me oleme juba ettevalmistusi teinud, võib-olla tuleb veel uusi juurde. Äh, me analüüsime ärimudeleid, struktuuri ümberkujundamise võimalusi, need on meie ülesanded me ei saa pankasid kritiseerida selle eest, et nad on saanud kriisi ajal likviidsusabi üle, see oli vajalik Su,. suur aitäh ja nüüd Ildik. Köszönöm biztos úrnak is az összefoglalóját. Figyelm... Aitäh! aitäh ka äh, härra volinikule selle väga põhjaliku äh, sissejuhatuse eest, ma lugesin ka äh, aruannet väga hoolikalt ja lubage mul palun esitada üks küsimus. aruanne esitab väga hea kokkuvõtte sellest, mida me saame minevikust õppida. ma leian aga, et viimaste aastate konkurentsipoliitika ei ole sugugi muutunud olukord aga muutub äh, maailmas väga kiiresti. muutused iseloomustavad meie aega. Äh, selle aruande põhjal tekib mul küsimus, äh, mida te kavatsete teha selleks, et kahe tuhande kümnenda aasta arengutest õppust võtta? ma paluksin teil suuliselt täiendada seda aruannet ja veel üks küsimus see puudutab samuti pankasid, te rääkisite riigiabist pankadele, rääkisite, et tegemist on ajutiste abinõudega. ühes lauses te mainisite ka, et äh, need abid olid vajalikud, need aitasid turul konkurentsi säilitada. ma näen aga, et pangad ei andnud sel ajal laenu VKE-de olukord ei paranenud sugugi, et ma oleksin väga huvitatud sellest uurimusest, mis puudutas konkurentsipoliitikat, aitäh. No, no sé si, si he entendido bien eh, la primera pregunta que me ha hecho usted eh, en... Eh, ma ei ole päris kindel, kas ma teie esimesest küsimusest aru sain Teile tundub, et selles raportis on puudusi, aga ma ei ole päris äh, kindel, et ma sain aru, kuhu te sihite selle esimese küsimusega, nii et, et võib-olla te kordaksite seda küsimust. nüüd teine küsimus, mis puudutas erakorralist abi. abi, mis on mõeldud siis äh, äh, saavutamaks finantsstabiilsust ja ümberstruktureerimist näiteks pangandussektoris meie eesmärgiks on eelkõige äh, vältida äh, pankade äh, pankrotti ja kogu süsteemi pankrotti, sest sellepärast, et see võib kogu majanduse halvata tänu ümberstruktureerimisele oleme me suutnud viia pangad Äh, seisu, kus nad tõesti suudavad Euroopa reaalmajandust aidata. Äh, me sõltume ju, meie majandus sõltub väga palju pangalaenudest ning äh, kõige rohkem saavad pangalaenudest kasu just nimelt VKE-d. nii et, et kui me suudame finantssüsteemi jälle jalule aidata, hoolitseda selle eest, et see on tõhus ja paindlik ning suudab raha laenata, siis äh, saavad sellest kasu ju kõik. Äh, äh, sellest saavad kasu kodanikud, kes soovivad laene võtta, aga sellest saavad kasu ka VKE-d kui see raport lõpuks augusti lõpus, septembri alguses ilmub, siis te tõenäoliselt näete, et see, mida me oleme teinud ja, ja mida me ka jätkame, on kaasa aidanud majanduse taastumisele. nii et, et me suudame me suudame tõesti majanduse jälle jalule aidata, aga teie esimesest küsimusest ma tõesti ei saanud aru. ugyanaz Eh, ma saan aru, mul on samasugune küsimus. Eh, ma näen siin raportis eh, väga uhkeid tulemusi, ma näen seda, kuidas on antud riigiabi, siis ma näen riik, trahve. mind huvitab see, just seoses aastaga kaks tuhat kümme, mida te tahtsite saavutada? siis mul on võimalik hinnata, kas see tõepoolest on nii suurepärane. raport on tõesti hea, aga eh, siin puudub võrdlustasand. kas te võiksite selle kohta paar sõna öelda? Eh, jah, ma eh, võin tulla tagasi oma sissejuhatava sõnavõtu juurde või õigemini selle sõnavõtu juurde, mille ma Äh, pidasin siin, kui ma olin veel volinikukandidaat, ma räägin oma sõnavõtust jaanuaris kaks tuhat kümme, siis ma võtsin endal kohustuse, ma kõnelesin volinike kolleegiumi nimel, me olime just arutanud oma äh, poliitikat ning me võtsime endale kohustuse kogu mandaadi kestvuseks, aga eriti esimeseks mandaadi aastaks ma arvan, et kõik need kohustused, ähm, mida ma endale kuulamise ajal võtsin, olen ma ka kahe tuhande kümnenda aasta jooksul ellu viinud um,. Sophie. Sophie järgmisena. Sophie, sul on sõna. vabandust, ei tundnud oma nime ära. Äh, aitäh, volinik, teid on siin alati hea meel näha Äh, mul on kolm küsimust, mida tahaksin teile esitada. kõigepealt te viitasite Visale ja Mastercardile, äh, kuid äh, ma, ma arvan, et te teate juba, kuidas lõppes meie sebateemaline hääletus eile, me arutasime neid krediitkaartidega seonduvaid küsimusi ja kas teil on nüüd, olete te sellega rahul, et me teeme kiireid edusamme Äh, kas need edusammud, mida me oleme astunud, võimaldavad tagada piisava konkurentsi ja äh, võimaldavad ka uutel tulijatel turule pääseda? mulle endale on jäänud mulje, et asjad on liikunud väga aeglaselt. minu teine küsimus äh, puudutab teie ettepanekuid üldmajandushuvi teenuste kohta mind huvitavad just need erandid ja vabastused, te juba viitasite siin haiglatele, te ütlesite, et võib-olla tulevad veel mõned äh, Äh, valdkonnad, mis vabastatakse, äh, aga ma tahaksin öelda selle, see, teile meelde tuletada, et erinevates liikmesriikides on asjad korja, korraldatud erinevalt. näiteks äh, mõnedes riikides isegi haiglaid juhitakse nagu äriettevõtteid ja seetõttu miks peaks neid tavalistest reeglitest vabastama, kui nad osalevad konkurentsis. nii et, et mulle tundub, et sellised üldised vabastused on äärmiselt riskantsed ja ma loodan, et komisjon kaalub väga hoolikalt ikkagi seda, mida ta teeb. minu kolmas küsimus ähm, või see ei olegi tegelikult õigesti küs-, õige, õieti küsimus ja ma ei tea, kas sellele saate vastata. minu raportis, mis puudutab konkurentsipoliitikat ning äh, siin äh, meie komisjonis toimunud äh, mõttevahetustes me oleme pidevalt palunud, et uuritaks internetireklaami ja, ja otsimootoreid ma arvan, et see teema on muutunud üha pakilisemaks, kui te Äh, te eelmine kord ütlesite, et kui te sellise uuringu läbi viite, siis te kindlasti tulemusi meiega ei jaga. ma ei tea, äh, kas te olete seda teinud, ma ei tea, kas te teate, et äh, kaks nädalat tagasi äh, käivitati andmebaas äh, nimega Xaxis, äh, mis sisaldab viissada miljonit inimeste profiili. tegemist on suuremal, suuremal, suurem osa nendest on Euroopa kodanike profiilid. seal on niivõrd palju infot inimeste kohta, minu meelest on raske näha, kuidas keegi üldse selle andmebaasiga konkureer-, konkureerida suudab, ma tean, et tegemist on suhteliselt uue valdkonnaga tegemist ei ole valdkonnaga, kus midagi toodetakse, midagi käegakatsutavat, aga tegemist on tõesti sektoriga, mis on kasvamas ja on oluline, et me sellega tegeleksime. suur aitäh, proua Intvelt, kõigepealt mis ähm, äh, puudutab neid äh, mitmepoolseid vahendustasusid, äh, me tegeleme Mastercardiga praegu on toimumas asja arutelu Luksemburgis Euroopa Kohtus. Ähm, äh, äh, jutt on siis vahetustasudest, mis puudutavad debetkaarte äh, ja krediitkaarte. me oleme Visa Europe'iga saavutanud kokkuleppe debetkaartide osas Äh, äh, ja need äh, võima-, võima-, kohustused on sarnased Mastercardi omadega, aga me ei ole saavutanud veel kokkulepet krediitkaartide osas, nii et, et selles valdkonnas kõnelused jätkuvad. meil on ka mõningad potentsiaalsed uued tulijad kaardid, krediit- ja debetkaartide turule. ja me tahame siis astuda samme tõsise Euroopa maksete süsteemi suunas Need ettevõtted, kes on sellest valdkonnast huvitatud, tahavad olla head Euroopa ettevõtted, aga nad tahavad äh, saada ka üsna kõrget hinda ja minul on kahtlusi, et ma ei saa aru, äh, mil määral Euroopa tarbijad saavad kasu Euroopa kaardist, mis on kallim kui teised. nii et, et me tegeleme sellega, meil seisavad ees uued äh, kõnelused, me peame õigusloome poolega tegelema ja nõnda edasi. mina pideva, olen pidevalt väljendanud kahtlust, kui ma kohtun siis äh, vastavate valdkondade tegelevate peadirektoraatide esindajatega on selline, et, et noh, et kas te olete kindlad, et meil on vaja äh, siin reguleerimist, ma olen rääkinud sellest Michel Barnier talitustega, paljude tarbijatega ja teistega. me oleme volinike kolleegiumis siis äh, seda asja arutanud ning ma leian, et et tegemist on valdkonnaga, kus ei ole väga kerge olla diplomaat, ei ole kerge lahendada kõiki neid küsimusi, mis on seotud nende maksete süsteemidega ning äh, pakkuda võimalusi uuteks alternatiivseteks maksesüsteemideks ilma igasuguste määrusteta. meil on vaja Euroopa maksete süsteemi nii kiiresti kui võimalik ja seda kõigil tasanditel, see on äärmiselt oluline selleks, et meil oleks tõesti ka finantsteenuste siseturg millele ma viitasin oma vastuses härra Lambertile. me ei ole piisavalt tugevad, et lahendada probleemid, mis sellel teel on, ainult konkurentsipoliitika abil. nii et, et me peame mõtlema ka äh, õigusloomeliste vahendite peale aga ma nõustun teiega, et me oleme selles valdkonnas tegelenud väga-väga aeglaselt paar päeva tagasi me arutasime seda asja, eh, see sotsiaalteenuste teemat, vabandust. enamik nendest nõndanimetatud sotsiaalteenustest ja muide, neid ei ole väga kerge defineerida, ei ole kerge paika panna seda pii-, seda piiri, kust üks teenus on, alates teenus on sotsiaalteenus. et kas, kas näiteks see definitsioon hõlmab ka neid teenuseid, mida osale-, oma, osutavad kohalikud omavalitsused, kas, kas äh, siin ei teki võimalust piiriülesteks konkurentsimoonutusteks ja nõnda edasi, igatahes äh, vabastus äh, tähendab vabastust eesest. aga mm, äh, äh, riigi, riigi abi siin loomulikult on oluline, äh, aga me saame siin see, vähendada siis seda äh, halduskoormust, kui me vabastame need riigiabi saavad äh, väikeettevõtted siis sellest teavitamiskohustusest. me saame loomulikult ähm, te, tegeleda kaebustega, me saame tegeleda ekspordikontrolliga, me saame vaadata, kas meil on olemas äh, piisavad reeglid äh, riigiabi vallas, kas nendest reeglitest peetakse kinni või neid rikutakse. nii et, et see ei tähenda, et igasugune kontroll puudub, see vabas, vabastamine tähendab seda lihtsalt, et ähm, et väga-väga väikesemahulised teenused äh, vabastatakse aga nagu ma ütlesin, kontroll on väga ressursimahukas tegevus, tuleb pöörata äh, tähelepanu väga väikestele äh, nüanssidele ja samas nende teenuste maht on nii väike, et nad ei moonuta mitte mingil määral konkurentsi, nii et, et võib-olla me peaksime oma vahendeid kasutama siis tõesti olu-, olulisemates valdkondades ja mitte raiskama neid äh, sellist, sellistele teenustele öö, mis midagi oluliselt ei muuda. ja nüüd siis ähm, äh, online reklaam äh,. möödunud novembris viibime läbi uurimise Google'i kohta äh,. Nemad kontrollivad üheksakümmend nelja protsenti Euroopa turust, see tähendab, et üsna paljut äh,. selle Google'i uurimise käigus äh, ja see, ma, ma ei hakka siin selle uurimuse üksikasju avalikustama aga me vaatasime, äh, kas äh, on mingeid konkurentsiprobleeme Google'i otsimootori osas ja ka nende reklaamitegevuse osas. sest et see reklaamialane tegevus on ju Google'i jaoks üks oluline tuluallikas online reklaam aga ei ole midagi sellist, millega tegeleb ainult Google, kindlasti Google'i juhtumist me õpime üsna palju, mida saame ilmselt ka teiste juhtumite puhul äh, kasutada. aga praegu me siis tegeleme siiski ainult Google'i uurimisega nüüd üks asi, mis mulle muret valmistab, on see, et kes ikkagi omab meie isikuandmeid ja kuidas neid kasutatakse Eh, räägime kas või News of a World juhtumist, tegemist on eraelu puutumise, puutumatuse küsimusega, see ei ole konkurentsi küsimus. Eh, kui te kuritarvitate oma turgu valitsevat seisundit, eh, siis siis kui selline kuritarvitus toimub isikuandmete vallas, mida teha? finantsteenuste vallas me oleme mõningate selliste juhtudega juba tegelenud Ehm, mõned äh, finantsturul tege-, tegutsejad on sellist infot kasutanud omaenda huvides, turu, turupositsiooni kindlustamise huvides ja kui neid andmeid tõesti niimoodi kasutatakse, siis me peame selle valdkonnaga tegelema aga praegu põhiküsimus on ikkagi andmekaitse küsimus, eraelu puutumatuse küsimus ja teised volinikud tegelevad sellega. aga võib-olla hakkan ühel päeval ka mina sellega tegelema. nii et, et praegu me keskendume siis Google'i uurimisele, see on meie jaoks väga oluline. seda uurimist ei ole kerge läbi viia, sellepärast et tegemist on uue asjaga ja asjad kogu aeg arenevad, see sektor kogu aeg areneb. iga aastaga olukord muutub ja nad muudavad iga aasta osa oma ärimudelist nii et, et me peame tõesti kiiresti edasi liikuma, sest et äh, ka äh, tegelikkus muutub pidevalt ja see ei ole kerge ülesanne. aitäh, Antolin! <clears throat> aitäh, proua eesistuja, proua juhataja. tegemist on olulise teemaga nelikümmend aastat tagasi ilmus esimene konkurentsipoliitika raport ja loomulikult on tegemist väga olulise valdkonnaga. kõigepealt paar sõna kriisist. ma toetuksin härra Lambertsi sõnavõtule. tähelepanu tuleb pöörata sellele, kes saavad riigiabi, millised on sellega saadud soodustused tuleb analüüsida nende ettevõtete olukorda, kes on saanud vähem riigiabi. siin oli juttu ka pankade riigiabist. küsimus on ka riikide keskpankade sõltumatuses niis-, juhul kui antakse niisuguseid riik, abivahendeid. minu teine küsimus puudutab äh, sotsiaalteenuseid, ma olen siin de minimis reegli poolt. oluline on aga tagada kõikidele juurdepääs, kõikidele soovijatele juurdepääs turule just teenuste turul on juurdepääsu võimaldamine äh, väga oluline, mitte ainult see, äh, milliseid summasid peavad kodanikud teenuste eest maksma. Äh, ja minu kolmas küsimus, see puudutab üldisi põhimõtteid ja õigusloomealaseid algatusi ma tahaksin teada, mida tähendab siin üldine raamistik, kas see tähendab konkreetseid seadusi konkurentsivaldkonnas? kas see puudutab kaasotsustamismenetlust no, ning koostöö osas, et me näeme, et eh, näiteks USA-s viiakse läbi uurimusi eh, juhtude kohta, mis puudutavad mitte ainult eh, USA-d, vaid ka näiteks eh, Euroopat. kui alustatakse uurimismenetlust ettevõtete turukäitumise kohta, siis milline on meie koostöö Ameerika Ühendriikidega? me tahaksime olla siin võimalikult tõhusad ja minu viimane äh, küsimus puudutab reguleerimist ja konkurentsi. ma arvan, et äh, näiteks põllumajandustoodete osas on konkurentsipoliitika valdkonnas väga palju küsimusi. telekommunikatsiooni valdkonnas, roomingu teenused, kuidas on siin lood konkurentsiga? millised on siin kehtivad eeskirjad, mida tuleb järgida? We think that was five questions um,. Uh, siin oli nüüd juba viis küsimust, nii et, et hakkame nüüd küsimusi esitama paarides, niisiis volinik, vastake viiele küsimusele. Mi propia lengua pues puedo ser más sintetico ma püüan nüüd vastata. kõigepealt ma ei leia, et Euroopa Keskpanga toetused äh, vajaksid analüüsi konkurentsi seisukohast. tegemist on likviidsusabiga, äh, erakorraliste abimeetmetega ja äh, see, seda abi on osutatud riikide keskpankadele, ma ei peaks seda riigi abiks praegusel hetkel no,. siiski iga kord, kui on tegemist riigiabi andmisega, näiteks tagatiste andmise puhul ja halbade laenude puhul, likviidsusprobleemide puhul konkreetsetes riikides, siis ähm, on meil võimalik toetuda kahe tuhande kaheksandal, kahe tuhande üheksandal aastal vastu võetud suunistele. kindlaks on määratud äh, teatud piirväärtused äh, riigiabi andmisel, äh, on tegemist kindlate piirangutega. Need kehtivad hüvitistele investeeringutele, ülesannete jaotamisele, äh, hõlmates kõiki osapooli. Äh, nüüd siis ähm, äh, sotsiaalabiteenuste kättesaadavus, minu meelest on tegemist väga olulise küsimusega. ma jagan teie arvamust Eh, mis puudutab riigiabi, eh, riigiabi eh, sotsiaalsete üldhuviteenustele, siis on meil aluslepingus ka vastav artikkel, millele saab toetuda. meil on olemas universaalteenused, mis on paika pandud Euroopa seadusandlusega, on aga ka kahtlemata liikmesriikidele jäetud mänguruumi sotsiaalteenuste osutamisel. tegemist on avaliku teenusega, seda saab osutada liikmesriigi tasandil ning siin on võimalik ka kontrollida riigiabi osutamise protseduuri üldise juurdepääsu tagamine on poliitiline otsus, see ei sõltu mitte ainult Euroopa õigusloomest, see sõltub otsustest, mida tehakse liikmesriikide tasandil, sõltub sellest, kuidas liikmesriigid neile jäetud otsustamise vabadust kasutavad. ma nõustun teie arvamusega, aga instrument, millega siin reguleerida riigiabi osutamist, just äh, sotsiaalsete üldhuviteenuste äh, osas. Äh, see vastab meie üldisele strateegiale. ma olen siin komisjonis korduvalt öelnud, et komisjon on huvitatud sellest, et me saaksime läbi viia avalikud konsultatsioonid. käesoleva aasta lõpus me lõpetame selle avaliku konsultatsiooni ning seejärel on meil võimalik otsustada, millised äh, järeldused äh, teha. ma leian, et konkurentsivaldkonnas on meil vaja äh, uusi õigusloomealaseid algatusi, siin on tegemist väga oluliste küsimustega ja neid peaks reguleerima seadustega millised need otsused konkreetselt välja näevad, seda ma praegu veel ei saa öelda. see tuleb otsustada komisjonis ning seejärel esitatakse need tulemused nõukogule ja parlamendile. Need leiavad sõnastuse meie teatises ning kõik uurinikud, kes nende valdkondadega kokku puutuvad, on veendunud, et tegemist peaks olema kaasotsustusmenetlusega sellisel puhul rahvusvahelise koostöö osas jagan ma teie arvamust. kui te ütlete, et väga tähtis on teha koostööd Ameerika Ühendriikidega, siis ma ütleksin, et koostöö Ühendriikidega on üleüldse oluline. tegemist on riigiga, kus ettevõtjad ettevõtjatele, ettevõt-, ettevõtjad äh, on tihti seotud monopolide vastases võitluses tehtud otsustega ning mm, siin on vaja teha koostööd äh, Justiitsministeeriumiga praktiliselt igal päeval, iga päev on meie talitustel äh, vast-, kontakte Ameerika Ühendriikide vastavate asutustega, tegemist on infovahetusega andmed, mida justiitsministeerium edastab, on kohati konfidentsiaalsed, aga üldiselt ma leian, et meie koostöö on väga hea ning äh, mõlemad pooled on sellest ka huvitatud, samuti mõlema poole konkurentsiasutused on huvitatud koostööst ja Ameerika Ühendriigid on ka meie vastavate talitustega. tegemist on väga hea koostööga ning siin probleeme ei ole. mis puudutab konkurentsi ja selle reguleerimist, mina olen kogu oma elu jooksul võidelnud selle eest, et suhted et meil ei oleks monopole ükskõik millises valdkonnas, ükskõik millises no, territoriaalses üksuses, kui on tegemist suurte ettevõtete ühendustega, siis on minu arvates tegemist juba kartelliga. meil on olemas ka erandeid aga ma arvan, et neid ei tohiks olla liiga palju. kartelle ei tohi legaliseerida. telekommunikatsiooni osas on meil väga hea koostöö seadusandja ja reguleeriva asutuse ning vastavate ettevõtete vahel me võime rääkida väga hästi struktureeritud koostööst, heast ülesannete jaotusest kõikidel üksikjuhtudel, seda nii eh, operatiivses tegevuses, eh, mis puudutab ka sagedusalade jaotamist. Eh, me võime rääkida üldiselt väga headest omavahelistest suhetest. et koostöö on väga hästi organiseeritud, me teame äh, kõik, millised on meie käsutuses olevad instrumendid ja milline on kellegi roll um,. Had... Uh, suur tänu. mitmed inimesed on vahepeal käe üles tõstnud ja soovinud sõna, nii et ma pean nüüd teie küsimused kokku võtma, ärge palun nüüd konkureerima ka siin hakata, et te saaksite rohkem küsimusi esitada kui eelmine. nüüd Peeter Simon ja Elisa Ferreira, siis Hockmark ja Suntes ning seejärel Selvi Goulart. ning nüüd ma lõpetan selle kõnelejate nimekirja. rohkem keegi ka sõna ei saa, nii et nüüd palun Peeter. Antolin for ja ma alustaksin hea näitega kui oli enne viis küsimust, siis minul on ainult kolm, eh, nii et ma usun, et me saame sellega kiiresti hakkama. Eh, ma eh, võtan siin sõna raportöörina. see puudutab algatusraportit E, riigi abi osutamisest e, üldhuviteenuste valdkonnas ning e, ma sooviksin tänada härra volinik Almuniat suurepärase ettekande eest. me näeme, kui põhjalikult te kõigi küsimusi käsitlete ning kui tõsiselt te võtate konsultatsiooni meie isiklikust kohtu, isikliku kohtumise põhjal äh, Strasbourgis võin ma ka öelda, et teie töösse suhtumine on väga äh, tõsine. Äh, see ajakava, need plaanid, mis teil on, vastavad ka sellele, mis on meie parla-, meie töökava parlamendis ning kuigi me alustasime võib-olla pisut hilja selle teema arutamisega, siis ma leian, et meil on ikkagi võimalik saavutada väga suurt edu ja ma nimetasin kõigepealt, et ma tahan kolme küsimust esitada kõigepealt mm, suht-, mm, erinev suhtumine riigi abis erinevate eh, ettevõtete ja teenuste puhul, eh, kui me räägime eh, üldise, üldist majandushuvi pakkuvatest teenustest, de minimis regulatsioonist, piirangutest ja mõjust kaubandusele riikide vahel, siis ma leian, et enamikus liikmesriikides on äh, Äh, väga palju kasu äh, sellest, äh, kui meil õnnestub siin elu edaspidi lihtsustada. mul on küsimus teatamise kohustuse osas, mis puudutab sotsiaalset elamuehitust, haiglad ja nii edasi, millest siin juba juttu oli ma tahaksin teada, eh, kas te näete sotsiaalsete teenuste all ette, eh, edaspidi ka muid valdkondi, mida siin seni ei ole nimetatud, näiteks eh, vanade hooldust, puuetega inimeste hooldamist, tervishoiuteenuseid. enamasti osutatakse ka neid puhtalt kohalikul tasandil. ja, ja minu järgmist küsimust me oleme juba ka Strasbourgis arutanud, see puudutab teenuste äh, tõhusust, üldist majandushuvi pakkuvate teenuste, üldist huvi e, osutavate teenuste e, tõhusust. E, tõhususe kriteerium on kahtlemata väga oluline. ma saan aru, et te tahate seda aspekti kaasata. ma saan ka aru, et Euroopa maksumaksja huvides oleks selle kaasamine, aga siin on tegemist siiski äh, ka muude aspektidega, eh, kui Euroopa eh, tasandil pannakse paika eh, see, et riigiabi siin ei kontrollita, siis lõpevad siin komisjoni pädevused ning kuidas siis olemasolevate altmarki kriteeriumite põhjal on võimalik kindlaks teha, kas tegemist on tõhusate teenustega või mitte. ja minu kolmas küsimus, see toetub äh, Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile neliteist üldist majandushuvi pakkuvate teenuste äh, rahastamine, nõukogu ja parlament äh, on siin, kavatsevad siin koos paika panna regulatsiooni. see puudutab see läheb veidi kaugemale täna arutatavast äh, temaatikast, äh, see puudutab äh, nii lähemat kui kaugemat tulevikku ning ma tahaksin teada, millised on teie plaanid siinkohal? Uh, um, ah, uh, uh, Eliise, kas sa võiksid nüüd esitada oma küsimuse samuti? Para mais uma vez entre nós E eu tinha apenas duas questões. palju tänu, härra volinik. mina sooviksin esitada teile kaks küsimust. kõigepealt, mis puudutab pankadele abi osutamist kriisiaegne suhtumine oli hoopis teistsugune. kahekümne viiendal märtsil nõukogus aga eh, võeti vastu soovitus, eh, mille kohaselt pärast eh, pankade pingeteste peavad konkreetsete riikide pangad ja saama vastavat abi. samal ajal aga Euroopa seadusandlus ei ole siin äh, täpselt paika pannud, kuidas see peab toimuma. kas see puudutab äh, liikmesriikide tasandit? ja see oli esimene küsimus ja teine küsimus, Anni Padimata esitas küsimuse, millele minagi sooviksin tähelepanu juhtida. Te räägite, et reitinguagentuuride osas ei ole võimalik olnud eh, võtta meetmeid nende nagu, eh, turgu valitseva seisundi ja turu kuri- eh, ja selle kuritarvitamise vastu ma leian, et siin on tegemist siiski väga paljude niisuguste elementidega, mis ikkagi näitavad, äh, et äh, siin on äh, turg, konkur-, turukonkurents ohustatud. kas te võite meile öelda, millal äh, volinikud kavatsevad siin mingi dokumendi vastu võtta, kas uute algatuste jaoks on paika pandud mingi tähte, kas reitinguagentuuride küsimusega tegeletakse, võib-olla meil oleks võimalik toetuda tegemist on küll USA reitinguagentuuridega, aga võib-olla on meil võimalik äh, siin või äh, kiiresti ikkagi meetmeid võtta. Eh, antikonkurentsiais ja altamente siin on vaja ikkagi poliitilisi otsuseid, eh, mis põhinevad eh, olukorra analüüsil. agentuuride käitumisturul ei saa, peab arutama seda, saab ikka kaugele tulevikku edasi lükata. härra Siimann, palun. ja kõigepealt, mis puudutab teatamiskohustuse äh, tühistamist äh, VKE-dele ja äh, siis me näeme, et haiglad, sotsiaalasutused peaksid sinna alla langema. kui me oleme asja arutanud spetsialistidega, komisjoni spetsialistidega, Äh, ning rääkinud sotsiaalvaldkonna teenustest ning kui me oleme sedasama arutanud parlamendi äh, asjatundjatega, siis kõikide analüüside põhjal me näeme, äh, et üldhuviteenuste alla langevad ka sotsiaalteenused kui me peame otsustama, kas üldhuviteenuste puhul on tegemist majandushuvi pakkuva teenusega või mitte, eh, siis eh, lõpliku otsuse eh, tegemisel haiglate ja sotsiaalasutuste puhul me saame lähtuda sellest, et nad peavad tegema seda, mida, mitte seda, mida nad tahavad teha, vaid nad peavad tegema seda, mida need, mis on nende ülesanne ning seetõttu laieneb neile ka äh,, laieneb neile rakendusala. eelarve konsolideerimine, säästumeetmed äh,, riiklike vahendite vähenemine äh, on see taust, millega meil äh, tuleb arvestada teenuste osutajad peavad järelikult olema ka vastavalt tõhusad. Nad peavad tõhusalt majandama, raha tuleb kasutada otstarbekalt. kui ettevõtted on tõhusamad, siis see on kodanike huvides, see on kõikide huvides Äh, ning äh, mõistlik äh, kasum on sellisel juhul ka põhjendatud. Euroopa Liidu tasandil on olemas regulatsioon ühistranspordi osas me võime sellele toetuda see on, see oleks kasulik nii kodanikele, teenuste saajatele kui ka teenuste osutajatele. tõhususe suurendamine peab olema tõhusust tuleb suurendada, seda peab ka kahtlemata tõestama, nagu ettevõtted peavad näitama, kuidas nad oma no, tööd korraldavad eh, ning eh, mis puudutab komisjoni eh, volitusi ettevõtete tõhususe kontrollimisel, siis kui meil on Euroopa tasandil olemas regulatsioon, siis avalike teenuste osas saame me toetuda äh, artiklile sada kuuskümmend kaheksa. siin on öeldud, et konkurents üldhuviteenuste vallas mm, nõu peab olema äh, tagatud kodanike huvides ning nüüd siis tuleksin proua Ferreira küsimuse juurde, stressitestid, pingetestid nõukogu on tõepoolest teinud otsuseid, mis puudutavad äh, äh, stressitestide tulemusi. kui tulemused on teada, äh, siis tuleb teha ka otsused vastavate meetmete kohta. tegemist on siis küsimustega ning nõukogu ütleb, et kõigepealt peab ettevõte omama vajalikku kapitali, kui ettevõte ei saa turult oma tegevuseks vajalikku kapitali, siis peab sekkuma kas valitsus või keskpank. iga euro, mille riik annab finantsasutusele selle kapitali suurendamiseks või ka näiteks käendused toovad enesega kaasa ka äh, selle, et finantsasutus omalt poolt on kohustatud esitama ümberstruktureerimiskavad. Äh, ta peab äh, oma tegevuse korraldama selliselt, et lähemas või keskpikas perspektiivis on ta suuteline äh, oma tegevust ise rahastama. ettevõte peab oma konkurents, peab eh, oma tegevuses lähtuma ka eh, sellest, et ta suudab konkurentsis püsima jääda. meil on praegu väga palju arutelusid sel teemal eh, ning kolm programmi eh, Portugali, Iirimaa ja Kreeka eh, majanduse taastamiseks jätkuvad. Eh, Iirimaal on meil juba mm, välja töötatud ümberstruktureerimisprogramme, Portugalis on meil tegemist ühe juhtumiga. nüüd siis järgmine küsimus. ma olen juba öelnud, et ma iga päev mõtlen sellele, kuidas oleks võimalik monopolide vastases võitluses äh, edasi liikuda reitinguagentuuride mm, mõju vähendamise suunas, kuidas oleks võimalik tagada siin konkurentsi. Äh, ma pöördun selle küsimusega ka pidevalt oma äh, töötajate poole Äh, siin on äh, vaja regulatsioone. ma leian, et tegemist on väga tungiva küsimusega. Äh, kuidas seda aga korraldada, selle kohta on väga palju erinevaid arvamusi. proua Podimata puudutas seda temaatikat, meil on komisjonis oma ettekujutus sellest, kuidas probleemi lahendada usaldus reitinguagentuuride suhtes on tõepoolest väga väike praegu. meil on väga palju erinevaid regulatsioone Euroopa Liidus liikmesriikide tasandil. meil on vaja ka selliseid, mis mõjuksid reitinguagentuuridele otseselt ning tõepoolest möödunud nädalal on olnud väga palju sündmusi, eelkõige Portugalis, Kreekas. see on uskumatu, kui palju äh, regulatsioone äh, on siin juba mm, vormistatud, kui palju veel on vaja teha? aitäh, Gunnar ja seejärel Nikos Šunti. suur tänu. mina tahaksin pöörduda tagasi üldise majandushuvi teenuste teema juurde, seda on juba täna mitmel korral käsitletud. kui ma lugesin seda teatist ja samuti osalesin diskussioonis eelnevas, siis väga palju keskendutakse kogu aeg sellele, kuidas neid menetlusi lihtsustada ja parendada, see on väga oluline, aga minu arust on vaja ka täiendavat perspektiivi. lihtsustada ja selgitada sellest seisukohast lähtudes, et me saaksime samal ajal tagada ka parima arengu nendele valdkondadele. minu arust see on praegu teatisest puudu. kui ma olen täiesti aus, siis selles teatises minu arvates puudub niisugune lähenemine, mis tagab ka parima arengu selles valdkonnas, mis on oluline, sellepärast et see on tähtis nii Euroopa majandusele kui niisugusele liikmesriikidele ja kodanikele. kui me vaatame üldise majandushuvi teenuseid, siis on need olulised ka Euro Euroopa konkurentsivõime seisukohast lähtudes. oluline küsimus on see, kas meil on olemas konkurentsivõimelised sektorid ning kas meil on niisugune konkurents olemas, mida kodanikud saavad nõuda. meie jaoks on eelkõige ikkagi oluline, et need need teenused, et teenusepakkujate võrk areneks kiiresti ja hästi. kui me vaatame ajaloos tagasi, siis äh, meenutagem telekomi sektoris toimunud muutust. kas me tahaksime sedasama ka transpordisektoris, teenuste sektoris, energiasektoris? härra volinik, ma ei näe niisugust lähenemist ja minu arvates on oluline, et kui meie kui te tulete meie ette uue ettepanekuga, siis peaks selline lähenemine olema kaasatud. minu arvates on väga oluline teha vahet riigiabi andmisel niisugustele teenustele ma saan aru et erinevates liikmesriikides on erinevad traditsioonid ja mulle meeldib ka see et te pakute välja et meil võiks olla rohkem äh, piiriüleseid teenuseid ja rohkem üleilmseid juhte selles valdkonnas. asi ei ole mitte ainult selgitamises ja lihtsustamises, sellepärast et on ka niisugune oht, et kui meil puudub dünaamilisem lähenemine, siis see lihtsustamine ja selgitamine tegelikult säilitavad juba praegu eksisteerivad struktuurid aga need struktuurid ei ole piisavalt konkurentsivõimelised ja nad ei ole piisavalt konkurentsivõimelised praeguses euroopas eksisteerima nii et ma küsin teie käest kuidas me siis saaksime teha nii et me peame ikkagi kinni lähimuspõhimõttest ja erinevates liikmesriikides kehtivatest erinevatest traditsioonidest aga samal ajal peame ikkagi tagama selle et meil oleksid uued teenusepakkujad et meil oleks rohkem mitmekesisust pakkujate hulgas ja samuti rohkem konkurentsi sest et kui me seda ei tee siis me tegelikult öö, takistame teenusepakkujatel areneda ja samuti vähendame Euroopa konkurentsivõimelisust, nii et lisaks lihtsustamisele ja selgitamisele tahaksime ka asju paremaks. suur tänu, palun, Niklas. härra Almunia, suur tänu selle eest, et te meie juurde olete tulnud täna hommikul varsti saab läbi meie viimane koosolek enne puhkust, nii et ma sooviksin teile ka kena puhkust. et kolleegid ei hakkaks äh, kaeblema, siis ma palun vastuseid mõningatele oma küsimustele, mida teised ei ole veel esitanud niisiis, kõigepealt krediidireitingu agentuurid. härra Barnier, proua Reding ja mõni päev tagasi ka härra Barroso suutsid suruda läbi krediidi reitingu agentuuride teema. Te ütlesite, et märtsiks on valmimas, vabandust, sügiseks on valmimas kolmas määrus. kas te võiksite öelda, mis selle teise määrusega juhtus? see teine krediidireitingu agentuure puudutav määrus, mis pidi asendama nende usaldusväärsuse kriisi küsimust esimeses esimeses määruses mis paneb meid arvama miks me peame uskuma et see kolmas määrus nüüd lahendab kõik probleemid mida te ootate kas te ootate et krediidireitingu agentuurid tuleksid ise teie juurde ning mis puudutab nüüd panganduse testimist te ütlesite et pangad on testid edukalt läbinud, aga miks meil siis ikkagi on võlgade kriis, millal siis meie turud rahunevad, kas turud arvavad, ei ole rahul testi tulemustega, kas nad arvavad, et need testid ei olnud piisavalt karmid? Nende pangandustestide hulka kuuluvad kõik niisugused stsenaariumid, millest me iga päev räägime, Kreeka pankrot, Portugali raske olukord, nende võimalus eurotsoonist lahkuda. kas need testid, mida pangad peavad läbi tegema, ei ole siis osa sellest? ja nüüd, mida see rahv-, rahvusvaheline valuutafond tegelikult eurotsoonilt tahab, sellele küsimusele te ei ole vastanud N IMF on ju osaline mitmetes finantsprogrammides, samuti on nad osalised struktuurilistes muutustes. kas te arvate, et IMF, IMF-i nõuded moonutavad ühisturu konkurentsi? meil oleks tarvis seda paremini teada ja ma so loodan, et te suudate selgitada seda meile arusaadavalt. ja lõpetuseks soovin teile taas head puhkust. suur tänu, kõigepealt vastan härra Hawkmarkile ma tahaksin tulla tagasi selle juurde, et ma selgitan, missugust in-, instrumenti ma kavatsen kasutada krediidireitingu kre agentuuride osas. ma ei räägi siin üldstrat-, äh, üldistest strateegilistest lähenemistest, vabandust, äh, teema puudutab üldise majandushuvi teenuseid mina vastutan riigiabi kontrollimise eest, kuna ma olen konkurentsivolinik ja sellega ma ka tegelen. võttes arvesse kõiki tõhususe kaalutlusi, mida nii mõnedki kolleegid nimetasid, püüame me tagada nende majandusoperaatorite tegutsemise, kes tulevad turule üldist majandushuvi pakkuvate teenustega. see on üks asi, aga võtame nüüd laiema lähenemise. kooskõlas sellega, mida te soovite teada, on asi selles, et Euroopas on olemas ka terve hulk valdkondlikke määrusi, niisuguseid valdkondi, kus üldiselt üldist majandushuvi pakkuvad teenused on väga olulised. telekommunikatsioonisektoris on need määrused olemas, transpordisektoris, energiasektoris, postiteenuste sektoris. Need valdkondlikud määrused, millega te peaksite ju väga hästi kursis olema, sest te olete ju ka seaduse koostajad, just neid valdkondlikke määrusi tuleb parandada riigiabi parandamine on väga oluline instrument ja ma püüan sellega anda endast parima, aga see on siiski tagasihoidlik instrument, mitte keegi ei saa selle instrumendiga tagada konkurentsivõimet, teenuste tõhusust, piiriülest tegutsemist, si-, siseturusisest segu-, tegutsemist, need küsimused on liiga laiad ja liiga ulatuslikud, et neid oleks võimalik ühe selle instrumendiga reguleerida. meie seadusandlik instrument tahab tagada seda, et avaliku sektori raha, maksumaksjate raha kasutatakse kõige paremal võimalikul moel, ilma et halveneks kodanikele pakutavate teenuste kvaliteet. see on oluline teema ja sellega me peame tegutsema. nüüd järgmisele küsimusele vastamiseks ma muud hakkan rääkima hispaania keeles <laughs> suur tänu, et soovisite mulle head puhkust. puhkuse ajal ma kavatsen mütsi pähe panna ja rannas raamatut lugeda, aga ma ei tea täpselt, kas ma saan terve oma puhkuse niimoodi veeta. nüüd aga krediidireitingu agentuuride juurde ma usun, et siin on olnud meil kaks erinevat määrust, mis käsitlevad erinevaid aspekte. kriisi algusest alates oleme vastu võtnud kaks määrust ning Euroopa Liit oli esimene, kes alustas üldse seadusandlusest seadusandluse uuendamist selles valdkonnas, kuid meil on siiski veel mõned valdkonnad krediidireitingu agentuuridega seoses, mis vajavad reguleerimist. ja kuna olukord on niisugune, siis me tulemegi välja selle määruse eelnõuga ja ma olen üsna kindel, et see määruse eelnõu, mis sügisel välja tuleb, on viimane. meil on vaja teatavad konkreetsed aspektid täiendavalt reguleerida ja me peame muutma ka mõningaid teisi määrusi, et piirata viiteid krediidireitingu agentuuridele. me peame tugevdama meie poliitiliste otsuste, otsusteid tegevate agentuuride usaldusväärsust ja samuti peame püüdma vältida uute poliit-, uute kriiside tekkimist, sest et nendel kriisidel on väga suured ja karmid tagajärjed ka meie, meie poliitilisele süsteemile. krediidireitingu agentuuride puhul on oluline tagada nende palju parem usaldusväärsus kui praegusel hetkel. aga pöördume nüüd pankade stressitaluvustestide juurde. Euroopa pangandusülevaate agentuur on seotud riiklike pangajärelevalve agentuuridega. IBA juhatus ütles hiljuti, et nad tulevad ettepanekuga välja reedel, reede õhtul nimelt. reede õhtul me siis kuulemegi, missugused olid stressitaluvustestide tulemused. ma loodan, et kui me võt-, toome turule suurema läbipaistvuse, siis turud ka rahunevad, ma arvan, et turud on olnud nii häiritud viimasel ajal just vähese läbipaistvuse tõttu. nüüd IMF-i küsimus. Eurotsoonis paneme me paika koos IMF-iga ühiseid toetusprogramme. see puudutab kolme Eurotsooni riiki. kas siin on tegu konkurentsimoonutusega, minu arust küll mitte mõnedel juhtudel me võtame kasutusele reforme mis puudutavad riiklikke konkurentsiameteid mul on väga hea meel et liikme, liikmesriikide konkurentsiametid tegutsevad samuti koos meiega reformide arutamisel kõik need programmid on äärmiselt karmid nende rakendamine on väga raske aga kõikidel juhtudel tagame me selle et et äh, nimetatud riigis oleks võimalik rakendada nii palju kui vähegi võimalik kohaliku konkurentsiameti pädevusi ja suutlikkusi vähemasti minu seisukohast lähtudes konkurentsivolinikuna mulle tundub on see asi nii ja nüüd on meil kaks veel küsin, veel kaks küsimust, üks Sofia Akunilt ja teine Silvi Kularilt. Sofi, palun. Euh, euh. ma tervitan teid äh, südamest meie komisjonis, äh, härra volinik, mul on hea meel, et te tulite meie juurde. Äh, mul on kõigepealt üks üldisemat laadi küsimus. Euroopa Liidu eeskirjad mis puudutavad konkurentsi näiteks spordivaldkonnas. meil ei ole siin tegelikult Euroopa tasandil eh, seaduse tasemel eeskirju. siseturu eeskirjad, aga eelkõige konkurentsi reguleerivad eeskirjad eh, on need, mida saab spordivaldkonnale üldiselt kohaldada eh, Euroopa Liidu poliitika selles valdkonnas, eelkõige mis puudutab üldhuviteenuseid, on nähtus, mida defineeritakse ainult konkurentsiõigusest lähtuvalt kui tekib vaidlusi, eh, siis eh, lähtutakse konkurentsiõigusest isegi juhul, kui kohtunik võiks võtta aluseks eh, muid eeskirju. ma ei taha teile mingeid lõksu seada, aga ma tahaksin tõsiselt teada, kas teie meelest poliitiliselt ja õiguslikust aspektist lähtuvalt on põhjendatud see, et on valdkondi, kus juhul, kui kõne all on konkurentsipoliitika, eh, tegi meil eh, väga palju probleeme, näiteks spordivaldkonnas tegi meil väga palju eh, küsimusi. Euroopa Liidul ei ole spordivaldkonnas selgeid pädevusi. ma tänan. Äh, härra volinik, mina teeksin lühidalt minu peamine küsimus on tegelikult juba vastuse leidnud, üks märkus mul siiski veel on. see puudutab juurdepääsu teenustele. Michel Barnier ja härra Puusek on juba tegelenud äh, selle küsimusega, siin on konkurentsi aspekt äh, olemas. kas tõepoolest kõikidel on juurdepääs äh, kõige lihtsamatele pangandusteenustele, see on üldine küsimus kuidas tagada see, et pangad ei tõrjuks teatud kliente? ei keelduks neile ka kõige lihtsamate teenuste osutamisest. et ma soovin teile head puhkust, üldiselt ma ei sooviks, et need küsimused varjutaks teie küsim-, puhku- oh.. tuleme nüüd spordiküsimuse juurde. kui ma õigesti mäletan, siis uue lepingu kohaselt on see reguleeritud nii, et spordivaldkonna jaoks tuleb luua uus õiguslik alus, mis puudutab konkurentsi. siin on olnud olulisi juhtumeid, kus just profispordi majanduslik mõõde on olnud kõne all. see puudutab näiteks võistluste ülekandmist siin on tegemist majandushuvidega ning on tegemist üksikud juhtumid, mida me uurime. Eh, sektori jaoks on eh, olemas suunised, eh, mis puudutab aga riigiabi, näiteks spordirajatiste ehitamisel. siis alles hiljuti ma arutasin seda oma talitustega Ungaris, oli tegemist juhtumiga, kus Ungari valitsus soovis rahastada spordirajatiste ehitamist. Neid rajatisi kavatsesid aga kasutama hakata äh, eraspordiklubid. Äh, siin on tegemist tõepoolest konkurentsisituatsiooniga. meilt nüüd küsitakse, millistel tingimustel võiks riigiabi olla äh, lubatud vastavat suunist siin ei ole, erinevalt muudest sektoritest, tegemist on esimese korraga, kui me taolise küsimusega tegeleme. Äh, siin tuleb siis äh, äh, rakendada aluslepingute artiklit sada kuus ning me püüame siis leida vastust küsimusele, millistel tingimustel oleks siin riigiabi ühenduse eeskirjadega vastavuses. spordivaldkonnas on ka teisi aspekte mis võiksid tõepoolest konkurentsiõiguse ja monopolide vastase võitluse alla langeda. üks juhtum, mida me analüüsisime, mida me uurisime, oli seotud audiovisuaalsete ülekannete õigustega, majanduslike õigustega. kuna spordivaldkonda Euroopa Liidu tasandil õigusaktid ei reguleeri, siis äh, tuleb meil lähtuda äh, aluslepingust äh, ning ka riigiabi eeskirjadest. Need on ainsad, millest on võimalik lähtuda monopolide vastases võitluses siin sektoris kui me eh, oma eeskirju kohaldame, eh, siis me peame mõtlema ka sellele, kuidas, milline on olukord riigis kohapeal, toome näiteks Prantsusmaa näite. spordi valdkonnas eh, ratsutamise alal ei ole siin enam monopoolsed ettevõtjad väga paljud Prants-, Prantsusmaa esindajad on minu poole pöördunud, on saatnud mulle kirju. kurtes, et Prantsusmaal selle küsimusega ei tegeleta. me leidsime, et olukord nõuab analüüsi erinevates riik on, riikides on tõepoolest regulatsioonid erinevad. kui me vaatame Euroopa tasandit, siis riigiabi reguleerib umbkaudu kolmkümmend erinevat eeskirja. monopolide vastases võitluses tuleb meil toetuda aluslepingule. me Äh, püüame kasutada äh, ka pretsedendi õigust toetuda kohtulahenditele. riigikontroll äh, peab olema tagatud, samuti kontroll Euroopa Liidu tasandil. vastasel korral ei toimi enam siseturg kui Euroopa õigus takistab äh, konkurentsi äh, turul, äh, siis kahtlemata on tegemist rikkumisega. kui me räägime siin pankadest, kui me räägime üksikisiku juurdepääsust pangateenustele, siis kas me saame siin näha juhtumit, mis kuuluks analüüsimisele konkurentsiõiguse alusel. küsimus on selles ka, kas me komisjonis volinike tasandil arutame neid küsimusi. monopolide vastane võitlus on temaatika, mis puudutab siseturu ettevõtjaid. Voilà. Merci, monsieur le commissaire mul oli väga vis-, lühike küsimus, mul ei olnud viit küsimust, ütleb küsimuse esitaja. Thank you very much! suur aitäh teile! nagu ma ütlesin, me kohtume volinikuga uuesti kahekümne teisel septembril. ei, me ei kohtu kahekümne teisel juulil, sellest kohtumisest te pääsete aga nüüd me peame minema edasi oma päevakorraga ja arutama kolme konkurentsipoliitika valdkonda, selleks on meil üks tund. ja mind oleks välja pidanud vahetama aseesimees, aga teda ei ole siin, nii et ma peaks paluma, et vanuselt järgmine inimene tuleb ja hakkab istungit juhtima oi,, oi-oi siiski aseesimees on äh, läheduses, nii et, et me teeme väikese pausi seni, kuni härra Margaia tuleb äh, siia ja hakkab istungit juhatama. Señorías, vamos a, vamos a continuar el desarrollo. jätkame meie istungit. poliitika de competencia meil on äh, järgmisena päevakorras Euroopa Liidu konkurentsipoliitika äh, äh, aastaaruanne. kas raportöör on kohal? del que es ponente mi buen amigo Andrés Schwab. niisiis raportööriks on minu väga hea sõber Andres Schwab. härra Schwab, teil on sõna. härra eesistuja, mul on väga kahju, et ma hetkel tähele ei pannud, et te minu poole pöördusite, mul on hea meel, et ma saan kohe alguses oma seisukohta väljendada ja siin on tegemist teemaga, mida juba möödunud parlament arutas väga erinevatest aspektidest eh, ning eh, minu eh, ülesanne on nüüd töötada välja arvamus majandus- ja rahanduskomisjoni poolt. Ehm, me oleme arutanud konkurentsipoliitikat ning põhimõtteline küsimus siin nii nagu ka õiguskomisjon äh, selle küsimuse on püstitanud, kas me tahame äh, luua niisuguse õigusliku instrumendi, äh, mis läbib praktiliselt kõiki erinevaid valdkondi läbivalt, niisugust instrumenti Euroopa õiguses seni väga palju kasutatud ei ole tegemist on suhteliselt vähe arenenud valdkonnaga Euroopa õiguse eh, valdkonnas ning eh, esmalt tuleks meil pöörata tähelepanu just eh, sellele, kuidas konkurentsi õiguse alal seda võimalust kasutada. Euroopa Komisjon on parlamendile lubanud äh, et just konkurentsipoliitika äh, annaks võimaluse äh, äh, siin kõigepealt kasutada kaasotsustamise menetlust. seni on komisjon lähenenud küsimustele eelkõige nõukogu määruste kaudu, mille kohta parlament saab ainult seisukohta avaldada kui me äh, räägime siin aga ainult äh, konkurentsipoliitikast, siis artikli äh, sada neliteist alusel oleks meil võimalik kasutada kaasotsustusmenetlust Rahvapartei fraktsioonis on meil tekkinud väga palju küsimusi selle kohta. igal juhul peame me tegema kõik selleks, et vältida Euroopas Ameerika olude väljakujunemist. ma olen kindlalt veendunud selles, et meie Euroopa seadusandjatena eh, ei eh, peaks eh, looma me peaksime lähtuma sellest, et me tõepoolest suudame tagada selle, et Ameerika olud meil siin ei realiseeru, ma tooksin ühe näite. Saksamaal ei ole mm, advokaadid kaasatud protsessi kuludes osalemisse Ameerika Ühendriikides on aga olukord teistsugune. kui hagejal ei ole piisavalt äh, raha, äh, on ikkagi veel selline võimalus, et äh, juhul, kui kohtuasi lahendatakse hageja kasuks, saab, rahastatakse, on tema kohustuseks rahastada ka mm, hageja advokaadi kulud. osades liikmesriikides vabandust, osades eh, eh, Saksamaa mm, eh, osadel Saksamaa aladel on siiski võimalik luua taoline olukord. lõpptulemuseks võib öelda, et tulemuseks on see, et hagejad saavad otsida endale sobiva äh, Äh, kohtu alluvuse ning niisugust Ameerika süsteemi meie ei taha sisse viia. Äh, oluline on see, et liikmesriigid, äh, kes siiani koht-, suhtuvad kollektiivhagide küsimuse väga skeptiliselt, et nemad ei peaks aktsepteerima kollektiivhagide võimalust neil peaks olema võimalik riigi tasandil kohandada oma protsessi õigust selliselt, et nad saaksid vältida Ameerika süsteemi rakendumist, kui tõepoolest aga liikmesriigid kohustatakse kollektiivhagisid tunnustama, siis ma leian, et me peame lõppkokkuvõttes tagama hagejatele võimaluse nõuda hüvitist kahjude eest, mis nad on saanud konkurentsiõiguste rikkumise tõttu. selles valdkonnas on kohutavalt, on väga palju küsimusi. Nendega tegeles ka parlamendi viimane koosseis. ma tooksin ühe äh, näite kartellide puhul on äh, enamasti juba algusest peale tegemist äh, konkurentsiõiguse äh, rikkumisega kuni hindadeni, mida maksavad lõpptarbijad, siin on väga palju erinevaid tasandeid ning küsimus on siin selles, kuidas võimalik hageja suudab äh, tõestada, et ta on maksnud kõrgemat hinda, kui see oleks õiglane, millised on need kahjud, mis talle on tekkinud? kuidas tal on võimalik jõuda äh, kahjude tegeliku no, äh, turumoonutuste põhjustajani? siin on tegemist ka küsimusega, kuidas tunnistajate kaasamine, kogu informatsiooni ka, <clears throat> kaasamine no, korraldada tsiviilõiguslikus protsessis. meie eesmärgiks on see, et monopolide vastase õiguse praegu olemasolev süsteem mis nagu volinik Almunia meile ka ütles, edukalt toimib, edaspidigi säiliks me peame lähtuma olemasolevatest eeskirjadest, nendele toetuma äh, ning ma olen äh, väga põnevil, äh, milline on teiste fraktsioonide kolleegide seisukoht. kahtlemata on siin tegemist huvitavate mõtetega ning ma ootan huviga võimalust ühendada erinevate fraktsioonide seisukohad komisjonis. aitäh tähelepanu eest! aitäh, Andres. raportöör on väga intelligentselt väljendanud arvamust kolme raporti kohta, mis puudutab kompetentsipoliitikat, riigiabi reeglite reformi ning lähenemist kollektiivsetele hüvitusnõuetele ma paluksin, et ka teised saadikud kommenteeriksid neid kolme raportit koos. härra Simon on ka kohal. Teie saate esimesena sõna. ma ma eh, soovisin öelda ainult eh, seda, et komisjon on siin võtnud käsile väga olulise temaatika. Eh, üldhuviteenused on Euroopas väga olulised. Nad aitavad oluliselt kaasa Euroopa sotsiaalsele sidususele, kodanike elu, elukvaliteedi tõstmisele, ettevõtete konkurentsivõime tagamisele. selleks, et see kõik toimiks, peavad olema tagatud teatud eeldused kodanikele tuleb tagada äh, teenused optimaalsel tasandil, äh, optimaalsete kuludega, äh, need peavad olema juurdepääsetavad kõikidele. teenuste korraldus peab olema kõrge kvaliteediga, eesmärgiks on see, et teenuste osutaja ja teenuse kasutaja no, saaksid tegutseda õiguslikes raamides Äh, komisjoni konsultatsioon näitas selgelt, et meil on siin äh, jätkuvalt tegemist õigusliku ebakindlusega, siin on äh, vaja jätkuvalt analüüse ja selgit-, olukorda on vaja parandada. siinkohal ma leian, et me peaksime veel kord arutama, kuidas luua horisontaalne õiguslik raamist, praktik maja, üldist majandushuvi pakkuvatele teenustele vastavalt artiklile neliteist. horisontaalse õigusliku raamistiku puhul ei ole põhiküsimus selles, kuidas tagada konkreetsed teenused, kuidas sellesse sekkuda. see jääb liikmesriikide otsustada. me peame looma riiklikele asutustele võimalused osut-, tagada majandushuvi pakuvad eh, teenused. me peame lähtuma subsidiaarsuse põhimõttest. Eh, riigiabi eeskirjade reform on vaid osa vajaliku õigusliku raamistiku loomisest. niisugune eh, raamistik peab hõlmama võimalikult laia äh, rakendusala, äh, siit ei tohi jääda välja teenused. ma tervitan komisjoni ettepanekuid. Äh, eesmärgiks on luua suurem selgus, tagada erinev lähenemine erinevatele teenustele, erinevatele ettevõtjatele ning ka riigiabi küsimuste lahendamine konkreetselt kui meie eesmärgiks on muuta olukorda lihtsamaks, vähendada halduskoormust, siis võime me tõsta piirväärtusi, teatamiskohustusest vabandada VKE-sid, kui mõlemal algatusel on sügavam mõte, kui me räägime kohalikul tasandil osutatavatest teenustest, Eh, siis eh, reeglina eh, ei mõjuta need liikmesriikide vahelist kaubandust või teevad seda ainult ühisel määral. see tähendab seda, et nad ei põhjusta ka turukonkurentsi moonutusi. me võime mõelda selle üle, kui me kehtestame uued minimis eeskirjad kohaliku tasandi teenustele Äh, siis äh, äh, saame me siin lähtuda mm, piiride määratlemisel näiteks piirkonna elanike arvust, muudest näitajatest, aga ka näiteks teenuste rahalisest väärtusest, käibest Äh, kui me sotsiaalsetele äh, teenustele, äh, sotsiaalsetest teenustest räägime, siis siin on turukonkurentsi moonutused võib-olla väiksema tähtsusega ja ma, nagu ma juba eelnevalt ütlesin, leian ma, et vanurite, puuetega inimeste hooldamiseks rajatud teenindusettevõtted, samuti sotsiaalelamuehituse ja muude taoliste valdkondade jaoks tuleb samuti kindlaks määrata piirväärtused. ühte asja sooviksin ma veel rõhutada suurte majandushuvi pakkuvate teenuste puhul tuleb neilt nõuda ka tõhusust ning ma toetan seda mõtet, möödunud nädalal ma lugesin äh, artiklit selle kohta, kuidas Saksa riigiraudtee äh, tegevust ei, praktiliselt ei kontrollita. ma saan väga hästi aru, kuhu komisjon äh, sihib ma ei näe, et meil oleks olemas õiguslik alus niisuguste äh, probleemide reguleerimiseks. artikkel sada kuus oleks ainus võimalus siin üldse millestki lähtuda või siis äh, Euroopa kohtu lahenditest neli altmarki kriteeriumi äh, ei kohaldu aga riigi ei kohaldu aga sellisel juhtumil. järelikult komisjon ei saa mitte midagi äh, ette võtta, kui neli altmargi kriteeriumi on täidetud. ma leian, et ähm, lähinädalatel tuleks niisuguste küsimustega süvendatult tegeleda. kui me räägime tõhususest, siis äh, mina leian, et äh, praegu meil ei ole mitte mingisugust õiguslikku alust selle reguleerimiseks. aitäh aitäh, härra Simon. härra Sanchez Preseda saab järgmisena sõna. suur aitäh, esimees. me oleme siin äh, ühendanud kolm arutelu, mis on seotud konkurentsipoliitikaga. ma juba väljendasin oma huvi, kui me arutasime üldhuviteenuseid volinikuga. temale esitatud küsimuses väljendasin ma muret selle üle, kuidas ähm, seda teemat on käsitletud. see teema peab olema kooskõlas lähimuspõhimõttega. samuti peame me lähen-, äh, käsitlema neid küsimusi, mis tegelikult ei olegi Euroopa Liidu ulatusega, kui me hakkame selliseid aspekte reguleerima, siis on meil vaja ka kaitseklausleid ning selleks kaitseklausliks peaks olema see, et me ei edendaks mitte väljajätmist, vaid hoopis sissearvamist. meil peaks olema juurdepääs kõigile teenustele, see on väga oluline ning me peame hoolitsema selle eest, et see aspekt on kaetud keskenduksin nüüd aga kollektiivsetele hüvitusnõuetele, mm, millest rääkis härra Schwab meie komisjon peab koostama ettepanekud, mis käsitlevad siis tema raportit. tegemist on meie komisjoni jaoks väga olulise teemaga, eriti kui vaatame seda konkurentsipoliitika kontekstis. me oleme seda teemat käsitlenud juba möödunud ametiaja jooksul me puudutame siin selliseid asju nagu ühenduse õiguse tõhusus, õiguslik järelevalve, konkurentsivaldkond on see valdkond, äh, kus meil on olemas mõned Euroopa Kohtu otsused, sest et on esinenud rikkumisi ning kollektiivsete hüvitusnõuete osas peame me tõesti tegutsema väga ettevaatlikult. me peame äh, vaatama äh, sellele asjale ka õiguskindluse aspektist me ei soovi, et meil valitseks siin ebakindlus. me tahame hoolitseda selle eest, et äh, seadusi äh, ühetaoliselt kohaldatakse. siit aga tõstatub äh, küsimus meetodite kohta, kuidas me kollektiivsete hüvitusnõuetega erinevates valdkondades ümber käime ning kuidas see kõik on seotud ühenduse õigusega. meil on vaja raamistikku, meil on vaja ühiseid põhimõtteid ning kõikehõlmavaid meetmeid. me peaksime arutama ka, milline on selle küsimuse õiguslik iseloom. komisjoni teadaanne ja nende lähenemine on väga hea kõikehõlmava äh, õigusakti olemasolu, äh, aga tekitab ka kõhklusi, sest et Euroopa Liidul ei ole üldist pädevust kollektiivsete hüvitusnõuete valdkonnas. samuti äh, ei ole seda äh, pädevust ka hüvituste valdkonnas, see kuulub suuresti liikmesriikide pädevusse äh, Euroopa Liit saab sellega tegeleda ainult valdkonnapõhiselt meil on äh, küll mitmeid ühiseid aspekte, aga on ka selliseid aspekte, mis on vägagi erinevad. näiteks kui esitatakse kollektiivne hüvitusnõue defektse toote eest, siis äh, tegemist on eraõiguse valdkonda kuuluva küsimusega. ja äh, siin ei tule mängu enam konkurentsipoliitika Äh, tegemist ei ole ka ainult eraviisilise küsimusega, tegemist on küsimusega, mis puudutab ka avalikku sektorit, sellepärast et see sektor peab kaitsma äh, konkurentsireegleid. Need era- ja avaliku sektoris hambad on teineteist täiendavad selles valdkonnas. aga paljudes teistes valdkondades me sellist täiendavust ei näe nende sammaste vahel on vaja sünergiat ja seda, kuidas me õigusakte ellu rakendasime, sest jutt käib ju ikkagi konkurentsivaldkonnast, meil on erinevad kogemused ning me peame hoolitsema selle eest, et me ei läheks sellisele äärmuslikule teele nagu äh, USA-s, kus tihtipeale on ette nähtud äh, rikkumise eest kolmekordsed hüvitised. ei tähenda jah, juba tükk aega. jah, eh, ja kui vaadata näiteks advokaatide tasustamist, siis jällegi USA-s on eh, kultuur teistsugune, eh, meil on Euroopa Liidus vaja suuremat neutraalsust, infole juurdepääs on samuti väga oluline, konkurentsiõiguses on siin mitmeid aspekte, mida tuleb ka kaaluda, me peame säilitama Ähm, oma saavutused selles valdkonnas ja kui komisjon seda ei toeta, siis me ei suuda tõhusalt äh, võidelda kartellidega. nii et, et tegemist on äh, väga konkreetsete valdkondadega, mida tuleks äh, ka, ka eraldi kaaluda. loomulikult tahame me vältida seda kollektiivsete hagide teed, mida on mindud USA-s Äh, kollektiivsetel hüvitusnõuetel on teistsugune iseloom kui kolle-, kolle-, äh, kollektiivsetel hagidel, mis tihtipeale lähevad liiga kaugele. nii et, et ähm, me tahaksime siis vaadata, kuidas äh, me saame need ähm, kollek-, kollektiivsed hüvitusnõuded sisse viia ning ähm, loomulikult on olemas ametiasutused, mis nendega saavad tegeleda ning äh, loomulikult äh, tuleb siis äh, asjadega tegeleda individuaalselt. ja see muudab sellise hagi esitamise väga kulukaks ja tülikaks, nii et, et võib-olla tõesti siin kollektiivsed hüvitusnõuded oleksid väljapääsuks aga äh, siis äh, hüvitis äh, konkreetsetele kannatanutelt on see, mida me peaksime põhjalikult kaaluma ning vaatame, kas oleks vaja mingeid Euroopa tasandil organeid, kes selle kollektiivse hüvitusega tegelevad. kui on tegemist näiteks juhtumiga, mis hõlmab kogu Euroopat Äh, mitte kõik lahendused äh, kollektiivsete evitusnõuete puhul ei ole päris samad, meil ei ole sama õiguslikku alust, meil ei ole samu probleeme, meil ei ole ka mm, samu ha hagisid ning seetõttu on meil vaja konkreetseid õigusakte, õigusakte, mis puudutavad just nimelt konkurentsi, sest muidu me läheme tagasi, me põhjustame probleeme teistes valdkondades meil on vaja äh, teatud äh, kriitilist massi kogemusi äh, selleks, et teha kindlaks, millised on probleemid konkurentsivõime valdkonnas ning me võime sattuda olukorda, kus me võib-olla põhjustame rohkem probleeme, kui neid tegelikult lahendame on valdkondi, kus meil tõesti ei ole tagajärgi olnud võimalik korralikult hinnata. suur aitäh ma olen võtnud äh, istungi juhtimise üle, sellepärast, mitte sellepärast, et ma olen siin kõige tähtsam inimene, vaid sellepärast, et ma olen siin kõige vanem inimene. ja proua Okuni. Äh, Peeter ja kolleegid, äh, mul on väga hea meel selle üle, et komisjon on näidanud üles algatust ja on otsus, algatusvõimet ja on otsustanud reformida riigiabi puudutavad reegleid, see puudutab ka üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid ma tean, et EKON komisjon on seda juba nõudnud, tuginedes arvamusele, mille me ühiselt koostasime, mina ja Peeter, ehm, kui me käsitlesime üldhuvi pakkuvaid sotsiaalteenuseid. ma olen täiesti nõus nende prioriteetidega, mida volinik Almunia seoses reformiga mainis, meil on vaja selgust ning meil on vaja ka diferentseeritud ja proportsionaalset lähenemist. ma tahaksin konkreetsemalt teada, kuidas need kaks priori-, prioriteeti on omavahel seotud, ma kuulsin, mida Peeter selle valdkonna kohta ütles ja mina omalt poolt lisaksin järgmist. arutelud nendes küsimustes on olnud üsnagi äh, äh, mitmepalgelised, on inimesi, kes nõuavad äh, lähimuspõhimõttest kinnipidamist, on öeldud, et regionaalsetel, riiklikel ja kohalikel omavalitsustel tuleb lasta panna paika reeglid nende teenuste jaoks. teised jällegi leiavad, et et need reeglid peaksid, äh, nende teenuste kohta peaksid kehtima samad reeglid, mis kõigi teiste teenuste kohta mõned jällegi leiavad, et eh, kohalikud omavalitsused peaks saama kehtestada mingid konkreetsed reeglid eh, teatud teenuste kohta ja need teenused oleksid siis väljaspool konkurentsireegleid ma arvan, et eh, meil on vaja sellest dogmaatilisest lähenemisest välja murda, me peaksime olema pragmaatilisemad ning me ei tohiks karta sekkumist Euroopa Liidu tasandil. ma arvan, et me peaksime olema ka ambitsioonikad niimoodi, et Euroopa Liit saaks tõesti välja töötada poliitilise ja juriidilise lähenemise, mis on järjekindel. see juriidiline lähenemine loomulikult loomulikult toimuks siis läbi eh, riigiabisüsteemide kontrolli reformid eh, peaksid selgitama kõiki neid ebamääraseid mõisteid, mis meil praegu on, nagu näiteks majandustegevus, sina rääkisid sellest, Peeter äh,. mõistlikud äh, hüved, esindatus, meil on siin vaja Äh, panna ennast äh, nende inimeste äh, olukorda, kellel tuleb hakata neid reegleid kohaldama. Need reeglid peavad olema selged ja konkreetsed selle, selleks, et kohalikud omavalitsused saaksid tõesti neid kohaldada, see on ju peamine eesmärk, mis sellel reformil on kohalikel omavalitsustel peaks sellest kõigest olema kasu, see oli see, mida ma öelda tahtsin. Äh, suur aitäh, proua Okoni ja Sofi Infelt. aitäh, esimees. nagu paljud äh, kolleegid, kes on selle teemaga juba aastaid tegelenud, äh, võin ma öelda, et see arutelu on ikka ja sama aastast aastas, samad argumendid, samad inimesed võtavad kogu, kogu aeg sõna, sealhulgas ka mina. ning ja me vähendame alati sellist kahetsust enne suvepuhkust igal aastal väga tihti, kui me kasutame sõna äh, lähimuspõhimõte, on mul tunne, et see ei puuduta üleüldse äh, teenuste kvaliteeti, vaid lihtsalt poliitikute võimu. nii et, et võib-olla me peaksime sellest äh, mõistest eemalduma, ma täiesti jagan seda, mida ütles ähm, härra Okoni ja ka seda, mida ütles härra Hökmark, kes on juba lahkunud võib-olla me peaksime hoopis aru, käivitama arutelu nende teenuste kvaliteedi ja tuleviku kohta. esimees, Euroopa on sügavas kriisis ja näib, et me oleme täiesti halvatud. me oleme kivistunud, me tugineme nendele süsteemidele, mis toimisid möödunud sajandil, aga mitte nüüd kuidas me saame endiselt väita, et me saame säilitada avalikud teenused nii nagu, nagu nad on, kui vaadata, kuidas avaliku sektori kulutused on äh, arenenud, tervishoiule tehtud kulutused on kontrolli alt väljunud me ei saa lihtsalt jätkuvalt edasi öelda, et me jätame asjad nii, nagu nad on. maailm muutub, isegi kui see meile ei meeldiks. nii et, et ma tahaksin, et me äh, äh, oleksime rohkem äh, jul-, visionäärsed ja julgemad selle teemaga tegeldes. nüüd mõned üksikasjad, mida raportöör härra Simon mainis näiteks need avalike teenuste tõhususe testid võib-olla äh, komisjonil on või ei ole õiguslikku alust kontrollida, kas need teenused on tõhusad või ei, mina sellest ei hooli, oluline on see, mida te-, teenuste kasutajad nendest arvavad asi puudutab ju kasutajaid, ma mäletan, et kui ma olin äh, raportöör, jaa, te ikka kuulete, mida ma ütlen, jah? minu arvates ei ole asi naljakas äh, minu arvates ei ole oluline, mida poliitikud teenustest arvavad, oluline on, mida kasutajad arvavad ja kui ma Visa, Monte Cruise'i paketi osas raportööriks olin, siis ma tegin sellise ettepaneku ning selle vaidlustas Sotsiaaldemokraatide fraktsioon. sellepärast, et nende arvates see, mida kasutajad arvavad, ei ole oluline. nüüd äh, äh, üldhuvi sotsiaalteenused, siin mul on jällegi suuri probleeme, te mainisite konkreetselt äh, sotsiaalelamuid ja äh, hool-, hooldusteenuseid vanematele, lastele, haiglaid ja tervishoidu üldse. loomulikult me võime kõik nõustuda, et nende teenuste eesmärk on sotsiaalne, aga samuti on ka ühistransport, telekommunikatsioon. ma ütleksin, et inter-, juurdepääs internetile või pangateenustele on äh, praegu väga oluline selleks, et inimene saaks äh, normaalselt elada. aga see ei tähenda, et neid teenuseid peavad osutama avaliku sektori asutused. jällegi ma kordaksin, et kui ma vaatan kulusid, mis on seotud näiteks äh, tervishoiusektoriga, äh, riikliku tervishoiuga, siis mina ei usu, et me saame jätkata samamoodi, nagu me oleme viimased viiskümmend aastat teinud ning minu kodumaal sotsiaalmajad on, sotsiaaleluaseme teenuse osutamine on liberaliseeritud, on ka eraisikud, kes seda teenust osutavad, erafirmad nii et, et ma ei saa aru, miks need eh, sotsiaaleluaset pakuvad inimesed, kes tegutsevad konkurentsi eh, või äriühingu põhimõttel, miks nad peaks vabastama konkurentsireeglitest? Äh, ärgem hakakem siiski vabastama tervet sektorit, ilma et me endale tegelikke olukord, tegelikku olukorda kindlaks ei tee ja veel paar viimast märkust. kui me kõneleme teenuste osutamisest, me tihtipeale taandume ideoloogilistesse aruteludesse teemal, kes peaks teenust pakkuma. mina isiklikult ei leia, et teenuseid peaksid pakkuma avalik avaliku sektori asutused selleks, et need teenused oleksid äh, head, äh, avalikud avaliku sektori asutused peavad hoolitsema teenuste pakkumise eest ja tihtipeale need teenused on hea, aga sõltumata sellest, kas seda, neid teenuseid osutavad erasektor või avalik sektor, me peaksime hoopis vaatama ja sellele viitas ka härra Höökmark, millised stiimulid on äh, konkreetses sektoris äh, kvaliteedi ja tõhususe suurendamiseks ning kulude vähendamiseks. sellega me peaksime tegema ja mitte vaatama, kas mingi sektor tuleb äh, liberaliseerida, kas avalik teenusepakkuja peab olema või erateenusepakkuja. pöörakem ikkagi peatähelepanu kasutajate huvidele, aitäh! suur aitäh ja nüüd Philip Lambert. aitäh! härra esimees, Sofi, igal juhul hakkan ma nüüd sinuga vaidlema. ma olen üldiselt äh, Sofiga ühte meelt, katsuks nüüd nii, et me ei demonstreeriks neid asju nii mustvalgena, riik on ka seal tasandil või halval, turg toimib hästi või halvasti, aga räägime nüüd lõppkasutaja perspektiivist. sa nimetasid tervishoiuteenust Ühendkuningriigis kuuskümmend protsenti SKT-st tuleb, läheb tervishoiukuludele. mujal on see pisut teisiti ja nüüd ma vaatan, missugune on tulude ja kulude suhe, ma vaatan, palju ma oma raha eest saan. tahan sulle ka meenutada, et kui me räägime mõõdetavatest tulemustest, näiteks äh, eluiga ja nii edasi, siis ma pean ütlema, et meie kulutades üksteist protsenti SKT-st tegutseme paremini kui tegutseb äh, Ühendkuningriik, kus kuuskümmend protsenti on SKT-st läheb tervishoiu tervishoiuteenusele, ma ei tea, kas nad raiskavad raha või mis asja nad teevad, aga olukord on selline loomulikult me peame tegema kõik, mis meie võimuses, et olukord paraneks, et süsteem toimiks paremini, aga ikkagi ma olen näinud piisavalt erasektorit, teadmaks, et ka erasektoris raisatakse, seal ei ole samuti piisavalt tõhusust ja mis mulle kõige rohkem muret teeb, on nimelt see, et kui me vaatame erasektoris tegutsejaid, siis tegelikult klient, lõppkasutaja on võib-olla alles kolmandal või neljandal kohal. kõigepealt esikohal, teisel kohal ja kolmandal kohal on igal pool aktsionärid, alles siis tulevad äh, tarbija või kliendi huvid ning erasektor toimib just nii-öelda kliendi arvelt nii et me peaksime sellele rohkem tähelepanu pöörama. me räägime küll sellest, et e-, erasektor tahab an-, anda kõige paremad, paremaid teenuseid ja et nad tahavad anda neid võimalikult väikese hinna eest, see ei ole tõsi nad tahavad lihtsalt tarbijad äh, aktsionäridele võimalikult kiiresti kasumit teenida. kasumi teenimine ei ole vale, aga kui meie teenused, mida me pakume, ei ole piisavalt kvali-, kvaliteetsed, siis niisuguses valdkonnas see ei ole õige. ärge öelge, et avalik sektor ei toimi hästi. ma ei ole huvitatud sellest, et hiiglaslike firmade aktsionärid järjest jõukamaks saaksid. Te võite kritiseerida poli-, poliitikuid, et poliitikud ei sunni avaliku sektori valdkonda paremat teenust pakkuma, tundes oma riiki, siis ma tean, et jaa, igal juhul selles on mõte, aga mul ei ole selle vastu huvi, et erasektorit veel jõukamaks teha. ja poliitikutel ei ole eriliselt erilisi võimalusi mõjutada neid suuri eraettevõtteid. nii et sellele peaks me rohkem tähelepanu pöörama, selles osas ma olen sinuga ühte meelt, et me peaksime vaatama, et me peaksime rohkem tähelepanu pöörama just sellele kvaliteedile, mitte kogu aeg arutlema, kas meil on tead-, seadusandlik baas või siis, et ei ole, ja ma arvan, et volinik Almunia ja komisjoni lähenemine on tegelikult õige. mulle meeldib ka sinu lähenemine, Sofi, ma arvan, et meil peaksid olema lihtsad reeglid. me peaksime tagama selle, et tõepoolest, kui turu moonutusi ei ole või kui me vaatame selliseid pisikesi asju üha kohalike omavalitsuste tasandil, mis tegelikult turgu ei moonuta, siis me võime ju tegelikult nii väga neile mitte tähelepanu pöörata nii et meil võiksid olla lihtsad reeglid sellepärast et mida komplekssemad on reeglid seda kulukam ja raskem on neid rakendada selline on minu seisukoht ja mis puudutab nüüd seda konkurentsipoliitika aasta aruannet siis mul on siin üks väikene mure nagu te mäletate mina olen seda juba kolmandat korda teinud ja me tihtipeale seda muudkui teeme ja teeme, aga mitte midagi uut siit välja ei tule ja see mulle ei meeldi. ma ei tea, kuidas oma häält paremini kuuldavaks teha, võib-olla me peaksime ütlema, et hästi, kuna keegi meid ei kuula nagunii, siis me ei koostagi raportit ja teeme võib-olla raporti, millest siis on ainult üks artikkel, mis ütlebki kunagi teie, kuna teie meid ei kuula, siis meie mitte midagi ei tee, sest meil pakub huvi energia säästmine ja kuna keegi meid ei kuula, meie töö kellelegi huvi ei paku, siis me pigem säästame energiat, aga igal juhul me peaksime kuidagi välja mõtlema, kuidas oma häält kuuldavamaks teha ja me peaksime ka tegema seda, et me saaksime sellest kastist, kus me juba tükk aega seda küsimust arutame, välja, sellepärast et me, meie aruteludes on terve hulk huvitavaid huvitavaid ideid, aga kui me välja ei saa, siis need on suhteliselt surnult sünd-. suur tänu, Philip, ma arvan, et ma võin kohe vastata. üks põhjus, miks me selle raporti rakendusala oleme laiendanud, on nimelt see, et me tahame öelda, et me peaksime võib-olla koostama omaenese eh, konkurentsiraporti selle asemel, et kommenteerida komisjoni oma nii, Sofi, sa tahtsid puudutada midagi, midagi väga lühidalt veel, meil on veel neli inimest, kes soovivad sõna, sealhulgas taas kaks raportööri, aga liiga palju meil enam aega ei ole. aga ma nägin, et äh, Philippi kõnes miski tekitas sinust suurt suurt. Äh, Sofi, lihtsalt äh, kolmkümmend sekundit tahan öelda, ma ei ole mitte kunagi öelnud, et ühte või teist sektorit tuleks liberaliseerida. ma ütlesin lihtsalt, et me peaksime vaatama missugused on stiimulid erinevates sektorites kvaliteedi ja tõhususe parandamiseks ja peaksime leidma õige mudeli selle stiimuli põhjal, aga meie arutelu alati takerdub sellesse, et missugused, kes peaks teenust pakkuma, kas see või teine, jaa või ei. mina aga tahaksin loomulikult meil on vaja kvaliteetset tõhusat teenust ja nii edasi aga kas see sektor on liberaalsem või mitte see mul sellest on mul täitsa ükstaskõik hüva nüüd on Sven, siis härra Siklakis ja seejärel tulen tagasi Peter Simoni ja Andres Schwabi juurde, palun Sven. jah, aitäh. kõigepealt paar sõna kollektiivsete hüvitusnõuete vastu või siis ka kartellinõuete vastu, nagu juristid neid inetusõnaga kutsuvad, meie arvates Econis on siin tegemist valdkonnaga, kus on terve hulk äh, probleeme, äh, mis asuvad äh, seaduslikkuse piirimail, me võime siin vaadata kas või finantsvaldkonda, see puudutab ka üldhuviteenuseid ja meie kõikide huvides peaks olema seda valdkonda tugevamalt reguleerida. siin me võime näha ka seda, et Äh, tugevate ettevõtete huvides võiks olla ka see, et inimesed saavad ühiselt oma huve kaitsta. Äh, seda kõike võib aga loomulikult ka kuritarvitada, me näeme, kuhu see kõik võib välja viia. Äh, tuleme, kui inimesed pelgavad riske, siis nad ei hakkagi üldse tegutsema. selles suunas me ei taha liik-, pakkuda. me teame aga ka seda, et väga paljude huvides on see, et kollektiivseid hüvitisnõudeid üldse ei käsitletaks siin on terve hulk lobiühinguid, kes on väga palju vaeva näinud, et selle teemaga ei tegeletaks. samas on ka täpselt vastupidiseid seisukohti. me peame aga lähtuma tarbijate huvidest. Nende huvides ei ole see, et monopolide seisukord tugevneb ning ma leian, et me peame seda küsimust arutama. kuidas kaitsta inimeste huve, kuidas võimaldada neile hagemist, see on oluline küsimus, siin on vaja luua horisontaalseid võimalusi. meil on vaja ettepanekuid, mis eh, on ka eh, teatud valdkondadele eh, konkreetselt spetsiifilised. horisontaalses plaanis tundub mulle aga just tarbijakaitseorganisatsioonide rolli tugevdamine, anda neile spetsiifilisi õigusi, sest sellisel juhul oleks kuritarvituste võimalused palju väiksemad advokaadid leiaksid kahtlemata palju rohkem võimalusi olukorra kuritarvitamiseks, sest nende huvides on teenida maksimaalset kasumit ja mitte kaitsta tarbijate huve. ja seetõttu ma eh, leian, et eh, advokaatide eh, roll ei peaks olema siin nii tugev, vaid me peaksime lähtuma rohkem just tarbijakaitseorganisatsioonidest horisontaalses plaanis me peaksime kollektiivsete hüvitusnõuete kasutamise võimalust tugevdama, aga me peame vaatama, et me aitaksime tõepoolest neid, kelle huvid on kahjustatud ning arutelu käigus on väga kerge seda aspekti silmist kaotada. just siin, kus me tahame äh, näiteks tugevdada eh, inimeste juurdepääsu finantsteenustele, eh, ei eh, kehtestame mingeid seadusi, me anname välja ainult suuniseid ning siin on tegemist täpselt samasuguse juhtumiga. kui me räägi-, tahame midagi ette võtta selleks, et kaitsta inimesi kuritarvituste eest, tuleb meil välja anda äh, ühised, äh, üldised äh, õiguslikud alused ning meil on vaja Euroopa tasandil regulatsiooni. ettevõtted, kes on tugevad, kellel on palju võimalusi, tugevad finantsvõimalused, nendel, nende vastu on vaja ka tarbijatel omakorda ühineda, neil on vaja võimalust kaitsta oma huve. aitäh! Mr Siklasis. härra Sik-, Skilakakis. I'm sorry, I, I have a double problem here, I can't read at that distance and I can't read. mul on siin tõesti pro-, probleem, ütleb äh, proua juhataja, sest et ma ei näe nii kaugelt õieti nime lugeda. Pole probleemi, ütleb härra Silakakis mulle pakkus väga suurt huvi viide Ühendriikide tervishoiusüsteemile, mis on tegelikult väga oluline näide, aga me peame ikkagi meeles pidama, et Ühendriikide tervishoiusüsteem kannatab täpselt nii nagu kõik teised iseenese poolt tekitatud nõudluse tõttu ja see on omane ainult see tervishoiusektorile, see ei ole omane ei pangandus ega ühelegi muule sektorile ja seetõttu me peame tervishoiusektorit ka teisiti käsitlema me peame kogu aeg seetõttu meeles pidama, et äh, nende turgude puudused, mida me kirjeldame, tuleb alati panna vastavusse poliitilise süsteemi puudustega. näiteks kuna ma olen Kreekast, siis ma võin öelda, et poliitilise süsteemi puudused oleksid palju hullemad kui turgude omad, kui me laseksime neil tegutseda ilma mingisuguse kalibreerimiseta, kui me neid üldse ei peataks. nii et me peame olema pisut põhjalikumad oma lähenemises. veel minu arust me peame silmas pidama, et poliitilised süsteemid erinevates Euroopa osades ei toimi sarnaselt. me ei saa arvata, et tarbijakaitse on igal pool ühesugune, et see vastab samadele reeglitele. mõnedel mõnedes riikides on, on tugev institutsiooniline lähenemine, mõnedes riikides on omad siseriiklikud probleemid, nii et me peaksime väga põhjalikumalt äh, ja diferentseeritumalt pöörama lähele, tähelepanu sellisele poliitikale, sest me teame, et turgude probleemid võivad olla samad, aga poliitilised süsteemid on ikkagi erinevad, aitäh! suur tänu, nüüd ma lühidalt puudutan ka kollektiivseid hüvitisnõudeid. Ühendkuningriigis praegusel hetkel on niisugune ettepanek, et need, kes News of the World'is töötasid, võiksid kasutada ära kollektiivset hüvitusnõuet ja sest et need olu, see olukord, mis nad töötus, töötuks jättis, ei olnud nende kontrolli all. see olukord, siin ei ole midagi uut, niisuguseid pretsedente on varemgi olnud, nii et võib juhtuda, sest et võib juhtuda asju, mida lihtsalt keegi ei oota. nüüd ma pöörun, pöördun taas kahe raportööri poole, kõigepealt Peeter Simon ja siis Andres. jah, ma pean Sofile õiguse andma igal aastal meil on täpselt samad arutelud äh, juba kolmas kord sealt peale, kui mina siinjuures äh, olen, samad inimesed, samad küsimused ja mul on kahju, et me äh, edasi ei liigu, me võime siin kas või kakskümmend aastat edasi istuda, aga selles ei ole küsimus. kui me, siis kui me arutelu ei korralda, siin me ka edasi ei liigu, ainus, mille me tahame siin Äh, edasi äh, arendada, on konkurentsiõigus äh, ja riigiabi küsimused. kui me räägime tõhususest, kui me räägime teenuste parandamisest kodanikele, siis tahame me sellele kõigele anda ühise raamistiku ja selleks tuleb meil komisjonile öelda, nagu me seda ka teinud oleme, et me ei taha sellest rääkida, kui oleks õiguslik alus, aga kui õiguslikku alust ei ole, kui Altmarki otsuses on täpselt paika pandud, millal ei ole tegemist riigi abiga, eh, siis sellisel juhul ei ole komisjonil mitte mingisugust õigust sekkuda. Eh, sellisel juhul meie parlamendina eh, peaksime äh, kutsuma komisjoni üles äh, tegutsema. Äh, komisjon ei peaks mõtlema selle üle, millised õigused tal on või mitte, komisjon peaks tegutsema. seda me aga ei saa niisama lihtsalt saavutada. Euroopa juhataja sekkub Peeter jätkab, kui me räägime siin primaarsest või sekundaarsest õigusest, eh, siis on meil vaja lähtuda sellest, kellel on õigused eh, midagi teha üldse ja kellel mitte. me muutume siin juba nii kirglikuks, et tõlgid ei suuda meiega sammu pidada. Ähm, eh, võib-olla eh, paar sõna kolleeg Simoni raporti kohta. Eh, ma leian, et nagu variraportöör kuni ka ütles, ma leian, et tegemist on väga õige asjaga ning kui rah... kolleeg siin juba mainis, et äh, kui me teenuste osas Euroopas elame üle oma võimaluste, äh, siis äh, tuleb lähtuda kõigepealt sellest, nagu kolleeg Simon ka ütles, et kõigel peab olema korrektne õiguslik alus. küsimus ei ole selles, kas Altmarki otsus paneb kõik lõplikult paika, kas komisjoni pädevused on sellega lõplikult reguleeritud. me peame selle üle muidugi arutama. aga küsimus on selles, kuidas luua õiguslik alus raam, toetudes raamdirektiivile konkurentsiõiguse osas ma mulle teebki kolleeg Lamberti äh, sõnavõtt veidi nalja, äh, aga põhimõtteliselt komisjon on meil palunud töötada välja juhised, millest lähtuda tulevikus, mida oleks võimalik eh, kasutada ning eh, selle küsimusega me tahame lähinädalatel ka eh, tõsiselt tegeleda. nüüd siis aga ühiste kahjunõuete küsimus. ma saan siin eelkõnelejaid toetada, aga oh, kuidas seda kõike korraldada, sellega me ei ole veel tegelenud, see on jäänud praegu veel lahtiseks küsimuseks Eh, hagejate õiguslike huvide eh, ühine esindamine ei ole mitte ainult lubatud, see on Euroopa täiesti võimalik. Eh, need võimalused on olemas, aga nende kasutamine ei ole võib-olla väga lihtne. kolleeg Seeber rääkis siin ka ökonoomilisest aspektist. kahtlemata on kasulikum erinevad haagid kokku koondada, et tagada õiguslik kaitse kui me äh, näiteks räägime investorite huvide kaitsmisest, äh, see, siin on vaja jätkata tegevust. Äh, rahandusturgudel oleks sellest muidugi eriti palju, oleks sellel eriti nagu segav mõte. meil on siin võimalik juba olemasolevaid juhtumeid ka ühtlust, ka mm, Eh, aluseks võtta. kui praegu on kodanikuõigused eh, nõrgalt eh, esindatud, kui on vaja ühiste kahjunõuete kasutamist, siis komisjonil on siin ka oma roll komisjon. mikrofon kadus kõnelejal. Phone now, sorry yeah.. Okay. Uh, in jedem Falle bräuchte igal juhul on meil vaja selgeid eeskirju selle kohta, kuidas äh, lahendada äh, äh, kuidas lahendada tarbijate huvide rikkumiste juhtumeid, kas siin on võimalik kasutada kollektiivseid hagisid, spetsialistid arutavad seda küsimust lähinädalatel edasi ja ma loodan, et meil on võimalik pärast suvepuhkust siin edasi liikuda, aitäh! Thank you very much. Now the Commission says that they have a suur tänu komisjonil on õigusliku aluse kohta midagi öelda. kui te suudate seda teha kolmekümne sekundiga, siis palun. suur tänu, proua juhataja. mis puudutab majand-, üldise, üldhuviteenuste õiguslikku alust, siis on raamat-, on täiesti selge see, et tõhus ettevõte ei vaja täiendavat abi ja see, mis meie siin teeme, me ei tee mitte niivõrd tõhususe testi, kuivõrd me pöördume liikmesriikide poole ettepanekuga, et nad võtaksid arvesse tõhusust, et innustada ettevõtteid tõhusamad suur tänu, ma olen üsna veendunud, et raportöör vajab täie, põhjalikumat selgitust, aga seda võib teha hiljem teha. nüüd konkurentsipoliitika muudatusettepanekute tähtaeg äh, kolmteist september ning äh, läheb ta detsembris teist korda täiskogule. nüüd Euroopa Liidu riigiabi muudatusettepanekud viisteist september, arutelu kolmas oktoober, hääletamine neljas oktoober ning planeerime minna oktoobris teisele täiskogule. nüüd arvamus kollektiivse hüvitusnõude ühtsele üleeuroopalisele lähenemisviisile äh, kahekümne teisel kuulamine kahekümne kolmas september muudatusettepanek nende arutamine neljas oktoober hääletamine samal päeval ehk siis neljandal oktoobril ning äh, planeerime minna novembris täiskogule see on kõik, mis meil praegusel hetkel on öelda ajakava kohta. suur tänu teile selle eest ning nüüd me läheme edasi kaheteistkümnenda päevakorrapunkti juurde, milleks on parlamendi seisukoht nõukogu muudetud kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarveprojekti kohta ning selle raporti koostaja on Olle Ludvigson. jah, kõigepealt ma sooviksin tänada äh, raportööri, äh, kes on siis koostanud äh, selle dokumendi, teda ei, ei ole praegu siin, ma loodan teile anda kiire ettekujutuse sellest, kuidas selle protsessiga toimida me oleme jõudmas viimasesse etappi siin komisjonis ning me lähtume sellest, et tegemist on poliitilise äh, dokumendiga. mul on siin kahes osas esitatud teile äh, materjal, kõigepealt poliitilist äh, osa puudutav osa, siin me toetume oma prioriteetidele. töödokument on versioon eile emailiga teile edastatud dokumendist. eelmise versiooni ma võtsin lähtealuseks, see puudutab, siin on siis ka nõukogu muudatused eelmisest nädalast. siin on äh, tegemist dokumendi olulise lahjendamisega seetõttu meie muudatusettepanekud, sellele tuginevadki meie muudatusettepanekud. poliitilised prioriteedid on jäänud samaks. ma olen siin keskendunud neljale peamisele valdkonnale kõigepealt siis majanduse eh, stimuleerimine, jätkusuutlik majanduskasv, eh, eh, finantsturgude stabiilsus kui väga oluline punkt. kõigepealt ja on tähtis see, et uutel Euroopa järelevalveasutustel oleks ka piisavalt finantse, et nad saaksid oma tegevuse tõhusalt Äh, käivitada, see on eriti tähtis just äh, tegevuse esimesel etapil. Äh, me peame pöörama tähelepanu sellele, et ressurssidest tõepoolest jätkuks Ja et möödunud nädala ettepanekud puudutasid nelja kuuest talitusest kõne, ähm, mina näen siin äh, pädevuste piiramist ja mul on sellest väga kahju. Äh, selle vastu tuleks meil võidelda. me peame pöörama tähelepanu ka sellele, et komisjonis oleksid piisavad vahendid olemas selleks, et liikmesriikide majanduslikku ja sotsiaalset olukorda jälgida siin oleks vaja majanduse direktoraadil äh, tuge-, äh, intensiivsemalt tegutseda. praegu ei tule siit välja komisjoni roll, see, kuidas komisjon äh, uue paketiga kavatseb edasi tegutseda. vaja on ka täiendavat personali majandus- ja finantsdirektoraadis äh, seda tuleb arvestada eelarve kinnitamisel, mis puudutab statistika valdkonda, siis komisjoni projektis ei ole siin tegemist prioriteetse valdkonnaga, samas on aga oluline tagada statistika kvaliteet, optimeerida statistika kogumist, mida tuleb silmas pidada on see, et praegune eelarvepositsioon äh, ei muutu. me ei saa lubada siinkohal sääste vastu ega kärpeid, see oleks sobimatu. nüüd siis võitlus pettuste vastu, eelkõige maksupettuste vastu, see on väga keskne punkt. meil on vaja maksusüsteeme tõhustada selleks, et selleks on vaja ka vastavaid personaliressursse, on vaja, et Olafi fina-, finantsvahendeid ei kärbitaks. ja meie ei tohiks lubada siin äh, äh, kärpeid komisjonis äh, on esitatud palju positiivseid ettepanekuid ja ma usun, et me võime jätkata edasi samas vaimus kuni hääletamiseni sügisel nüüd äh, Rahvapartei nimel Jean Paul. aitäh. ma tahaksin öelda, et äh, kõik see, mida raportöör rõhutas, äh, on loomulikult oluline. Euroopas valitseb praegu paradoks, nimelt liikmesriigid tahavad, et Euroopa eelarve oleks range ja see on täiesti legitiimne nõudmine, aga samas ei taha ta nad äh, leppida nende tagajärgedega, äh, mis äh, sellisel juhul Euroopa vahendite eraldamise vallas tekivad. meie raportöör rääkis majanduse juhtimisest ja järelevalvest ei saa nõuda paremat järelevalve, järelevalvet ja tõelist majandust äh, juhtimist, kui ei anta äh, juurde ka rohkem raha. kui raha juurde ei tule, siis tuleb see raha lihtsalt äh, ümber paigutada, me peame teatud valdkondades vahendeid vähendama. eile olime me Pariisis Äh, kus avati esma uued bürood. Äh, sellel ametil on väga head ka-, kavatsused, aga neil ei ole eriti palju ei rahalisi ega inimressursse. minu arvates on see pisut skandaalne kõik räägivad siin reitinguagentuuridest, äh, neid mainiti täna paarkümmend korda, aga mitte keegi ei ole juhtinud tähelepanu sellele, et neid äh, reitinguagentuure, nende üle ei teo, teostata mingit järelevalvet. ja miks see niimoodi on, sellepärast et pädevad asutused, kes peaksid neid äh, akrediteerima, neil ei ole lihtsalt vahendeid selle kõigega tegelemiseks. Äh, nii et, et kui on probleeme, siis me ütleme inimestele, aga teil ei ole ju õigeid äh, äh, pabereid, aga ei saa selles valdkonnas tegutseda äh, kärbitud eelarvega ja seetõttu mina toetan ra-, raportööri ettepanekuid, mulle tundub, et need on vägagi hästi põhjendatud ja näiteks kui vaadata statistikat, statistika on tänapäeva majandusele väga oluline, seega Eurostatil on vaja vahendeid, et ta saaks äh, koostada korralikku statistikat ja kontrollida seda statistikat, mida neile edastatakse, et me saaksime igasuguseid läbikukkumisi vältida. nii et, et ma arvan, et me peaksime toetama seda, mida raportöör on välja pakkunud, suur aitäh! kas keegi soovib veel sõna võtta sellel teemal? ei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 kui me äh, mõtleme augusti lõpu peale, mis praegu on veel üsna kaugel, äh, puhkused seisavad ees, äh, siis ma arvan, et kui me tahame siin muudatusi, muudatusettepanekuid esitada, siis tuleks need teha võimalikult aegsasti, et nad tõepoolest, et tõepoolest augusti lõpus oleks siis võimalik nendele otsustada, aitäh! suur aitäh. näib, et meil on tõesti väga veider ajakava siin, mis peaks meie puhkust rikkuma. muudatusettepanekute tähtaeg arvamuse osas on kahekümnes juuli, aga on veel üks tähtaeg, see puudutab eelarvealaseid muudatusi ja need lähevad siis teise dokumendi ja nende tähtaeg on üheksateistkümnes august vähemalt nii mulle on öeldud, hääletame arvamuse üle kolmekümne esimesel augustil ning komisjonis, juhtkomisjonis hääletame siis oktoobris ja pärast seda läheb asi täiskogule, kas keegi soovib, kui keegi soovib mingeid selgitusi, siis võib-olla võtke ühendust sekretariaadiga Nemad äh, võivad teile öelda, mida eelarve kohta käivate muudatusettepanekutega teha, aga nüüd läheme kolmeteistkümnenda punkti juurde, mis puudutab äh, interneti hasartmänge siseturul. raportööriks on Sofi Akoni. Sofi, palun. Merci, madame la presidente, voilà, cher, euh, cher kolleeg. aitäh, lugupeetud kolleegid kõigepealt paar sõna äh, tausta kohta. kahe tuhande üheksandal aastal äh, võttis parlament vastu vastava resolutsiooni, mis puudutab äh, interneti hasartmänge. seda pärast meie kolleegi Skaldemosa raportit ning arutatud on piiriüleste teenuste mõju, teenust mitmes valdkonnas, siin on esitatud vastav äh, roheline äh, raamat, seda teemat on arutatud ja küsimus on selles, kas riikidele jätta siin vabad käed või püüame me teha koostööd ning koostada Euroopa tasandil regulatsioonid. kõigepealt me peame vaatama, milline on selle sektori majanduslik kaal Euroopas on aastased sissetulekud selles valdkonnas rohkem kui kuus miljardit eurot. Euroopa katab viiskümmend, nelikümmend viis protsenti maailmaturust selles valdkonnas. see tähendab, et interneti hasartmängud kujutavad enesest väga suurt e, osa kogu hasartmängude sektoris e, see osakaal suureneb tulevikus veelgi. selle sektori majanduslik kaal on väga suur, seda ei tohi jätta tähelepanuta, peale selle on tegemist kasvava valdkonnaga. majanduslik potentsiaal on väga suur ning äh, siin on kahtlemata tegemist ka väga suurte hallide arvudega liikmesriikides. Need on äh, tegurid, millega tuleb arvestada, siin on välja kujunenud väga suur illegaalne turg eh, ning eh, see eh, on tihedalt seotud ka rahapesuga. meie kõikide huvides on kaitsta mängijaid ebaseaduslike pakkujate eest. meie seadusloojatena peaksime olema huvitatud selle valdkonna reguleerimisest siin äh, on tihti tegemist pettustega, äh, tihti püütakse manipuleerida ka äh, tulemustega, siin võib tuua paralleele teiste spordivaldkond, spordialadega, tegemist ei ole mitte ainult meediakajastustega, vaid ka näiteks madalama klassi mängudega. küsimus ei ole pisiasjades, küsimus on spordi kui nähtuse olemuses, sest sport pakub ka meelelahutust elanikkonnale. meil on vaja tagada seadustele vastavad pakkumised. ma püüan teha lühidalt, meil on vähe aega. me tahame tagada seose sissetulekut hasartmängudest tulevate sissetulekute ja spordiühingute vahel. me tahame kasutada eh, neid tulusid no, eh, spordi edendamiseks, me tahame kaitsta sportlasi pettuste eest eh, ning Euroopa Liidu vastutus selles valdkonnas on väga suur me tahame arendada sporti ning mul on väga hea meel, et sellele valdkonnale pööratakse tähelepanu. minu ettepanek on selline, et me looksime Euroopa tasandil äh, niisuguse üksuse, mis tegeleks äh, äh, spordi terviklikkuse tagamisega, sportlaste kaitsega ning küsimus on selles, kuidas soodustada noorte sporti, kuidas võidelda korruptsiooni vastu, kuidas tagada teabe levik ning kuidas ka ühenduse tasandil võtta, teha karistusi. tegemist on tõepoolest väga huvipakkuva valdkonnaga ja huvitava raportiga. aitäh, kolm inimest on sõna palunud, Dirk Sterks, Eduard Sikluna ja Nicolas Šuntis. Eh, aitäh komisjon on koostanud rohelise raamatu, mis on väga huvitav ja väga kasulik dokument. aga see, kuidas komisjon selle küsimuse on tõstatanud, näitab, kui vähe me antud hetkel sellest teemast teame. nii et, et tegemist on äh, siis veel suuresti lahtise küsimusega ka komisjoni jaoks. me teame sellest valdkonnast väga vähe on selge, et me peaksime vaatama, kuidas me reguleerime äh, seda tegevust äh, oma koduriigis ja siis peame vaatama, milline on lisandväärtus Euroopa Liidu tasandil. Äh, kui me räägime interneti hasartmängudest, siis koordineerimine liikmesriikide vahel on loomulikult oluline, sellepärast et tegemist on piiriülese nähtusega väga lihtne on ühest liikmesriigist teise tegutseda. tegemist on teenusega, mis on välja jäänud teenuste direktiivist. tollal, äh, varem ta oli teenuste direktiivi äh, päde-, pädevuses, aga siis ei te-, pööratud talle piisavalt tähelepanu. aga tegemist on teenusega ning ma arvan, et Eh, seda tuleks eh, ka vaadata, kuidas liikmesriigid saaksid seda valdkonda koordineerida ja kuidas komisjon saaks seda soodustada. ma olen proua Akuniga, Akuniga nõus selle sektori majandus, eh, majandusliku kaalu kohta, kümme miljardit eurot ei ole tühine summa. nii et, et ma arvan, et meil tõesti on vaja rohkem koordineerimist, ma tahaksin samuti öelda, et kõik, mis puudutab ebaseaduslikke hasartmänge või musta või halli turgu, on midagi sellist, millega tuleb väga tähelepanelikult tegeleda. väga lihtne on äh, siin valdkonnas ebaseadusliku tegevuse läbi näiteks raha pesta parem on, kui teenused oleksid siiski äh, seaduslikud, nii et, et me peaksime hoolitsema selle eest, et võimalused ebaseaduslikuks tegevuseks äh, internetikeskkonnas kaoksid. Äh, on illusioon arvata, et inimesed lihtsalt rohkem kihlvedusid ei sõlmi. Hiinas on online kihlveod keelatud, aga inimesed siis äh, sõlmivad kihlvedusid äh, ilma interneti vahenduseta. ma ei usu, et on võimalik inimesi võõrutada kihlvedudest ja kui asjad nii on, siis tuleb hoolitseda selle eest, et inimesed saaksid seaduslikult kihla vedada loomulikult peab kõik olema läbipaistev, me peame vaatama, kuidas ettevõtted selles valdkonnas tegutsevad, kuidas nad äh, oma rahaga ümber käivad ning kuidas nad äh, annavad aru oma äh, sissetulekutest ning äh, siin on ka side spordi ja kihlvedude vahel, me peame vaatama, kes mille eest maksab. mulle ei meeldi eriti, et äh, mulle ei meeldi eriti see selline raportööri karmikäeline lähenemine spordile ja kihlvedudele. Äh, alati ei ole see ju negatiivne, spordi ja kihlvedude vahel on väga selge side olemas. ma ei usu, et äh, sport ja kihlveod äh, kombinatsioonina kindlasti kahjulikud on. me peaks me ei pea vaatama sporti konkreetselt, me peame asjale lähenema üldisemalt ning hoolitsema selle eest, et me äh, looksime seaduslikud kihlveo võimalused ja koordineeriksime tegevust liikmesriikide vahel paremini Äh, huvitav on see, et mõned liikmesriigid suhtuvad väga innukalt interneti hasartmängudesse ja teised mitte ja kuidas neid omavahel ühendada, mõned inimesed soovivad rohkem reguleerimist, teistes riikides on jälle seadustes palju lünkasid, mulle tundub, et Euroopa äh, amet äh, või organ ei ole ka väga hea mõte, parem oleks, kui meil toimuks koordineerimine liikmesriikide vahel ja nende asutuste vahel, ma arvan, et sellest piisaks milline äh, oleks nende äh, asutuste pädevus? kas see oleks väga administratiivne? nii et, et ma arvan, et meil on vaja paremat koostööd, aitäh, Edward järgmisena. Äh, minu lähtepunkt on see, et hasartmängud on teenus, mida ka aluslepingud defineerivad ning kuna meil ei ole harmoniseeritud äh, lähenemist, siis asutamisvabadus ning teenist, teenuste osutamise vabadus on kohustused, mis peaksid kehtima. aga hasartmängusektoris me näeme, kuidas äh, olukord on killustunud, operaatoritel on raske pakkuda teenuseid üle liikmesriikide piiri, äh, just seetõttu, et liikmesriigid omavad litsentse ja neil on piirav poliitika nii et, et ma arvan, et äh, meil peaks olema konkreetsed äh, reeglid, äh, millele liikmesriigid võivad siis teha erandeid. Li-, selleks, et liikmesriigid mingeid piiranguid saaksid sisse seada, peavad nad vastama teatud kriteeriumitele, mis on Euroopa Kohtu pretsedendi õigusega paika pandud, näiteks kas või nende piiravate meetmete proportsionaalsuse nõue ma tervitan äh, meetmete võtmist Euroopa Liidu tasandil, seda, et luuakse vastastikuse tunnustamise süsteem liikmesriigide vahel, tunnustatakse vastastikuse äh, alusel operaatoreid, kellel on äh, litsents ning tagatakse kõrgetasemeline kaitse tarbijatele ja tagatakse avalik kord. aitäh ja Nikolas! aitäh! ma pean vabandama, sellepärast et ma ei suutnud, ma ei olnud võima-, mul ei olnud võimalik kuulata kolleegi ülevan-, ülevaadet raportist. Kreeka äh, olukord on tõesti tõsine ja mulle pidevalt helistatakse, aga ma olen seda raportit lugenud. Äh, vaatamata ambitsioonikatele katsetele, mulle ei tundu see raport eriti julgena, see on pigem niisugune arglik raport äh, komisjoni raport on samuti väga arg. olukord on tegelikult palju keerulisem, kui näib. väga raske on seostada hasartmänge ja spordi kaitsmist ja tarbijat. minu kogemus ja mul on üsna palju kogemusi, tugineb jalgpallil ja nendel põhimõtetel, mis seal kehtivad, aga ilmselt peavad need paika ka teiste valdkondade kohta. kontrollimatute hasartmängude puhul äh, sport äh, kannatab, see tähendab, et äh, on võimalused korruptsiooniks, rahapesuks ja kõigeks muuks ning see kõik võib äh, hävitada teatud spordivaldkonnad, näiteks äh, selline tegevus ähm, äh, mõnede inimeste väidetel toob sisse raha, mida kasutatakse spordi toetuseks, see on tõsi, aga ainult osaliselt. sellepärast, et kui Äh, hasartmängude tulemusena hakatakse mängude tulemusi võltsima, siis inimesed enam ei usalda äh, spordivõistlusi, nad ei usu, et nad näevad ausat mängu, nad ei ole valmis enam maksma selle eest, et staadionile minna ja seda mängu jälgida. mulle tundub, et see raport tegelikult ei sisalda lahendusi probleemidele, siis veel see alaealiste kaitsmise küsimus Äh, mis puudutab ettepanekuid, siis äh, me ei saa lihtsalt äh, kõnelda Euroopas artiklis sada viisteist aluslepingutes, sellepärast et on olemas viisid, kuidas seda nähtust saaks igal pool Euroopas kontrolli all hoida, me saame seda küll kontrollida ja me saame kasutusele võtta ka ennetavaid meetmeid sest et muidu väljub olukord täielikult kontrolli alt äh, väga oluline, väga keeruline on ühendada inimeste õigust äh, hasartmänge või online mängida ja samal kaits-, äh, kaitsta ka sporti. kahjuks on meil aga vaba turg ning asju lihtsalt ei saa ära keelata ja isegi kui midagi ära keelatakse, siis inimesed alati leiavad viisi, kuidas sellest keelust mööda hiilida ning olukord läheb veelgi halvemaks. usaldus on kõige aluseks, aga ma tahaksin öelda, et see raport on äh, pisut arg ja äh, ma vabandan, kui ma oma sõnavõtus käsitlesin teemasid, mida raportöör juba mainis, aga aitäh. Sophie, äh, tõlk, tõlgid lähevad kohe ära aga võib-olla sa tahad ka midagi kiiresti öelda? Euh, euh, ma teen väga lühidalt kõikide nende kommentaaride osas, mis kolleegid nüüd esitasid, läheksin tagasi sinna, mida Tara Sierks, teda ei ole küll enam siin, aga ma ei ole spordikihlvedude vastu. aga mida ma tegelikult ütlesin oli ju see, et finantspanused on nii suured, et see võib loomulikult kaasa tuua korruptsiooni ja pettuseid ja seetõttu peame olema selles valdkonnas äärmiselt ettevaatlikud. ja mitte ainult, et me peaksime katsuma sellele vastu seista, aga me peaksime ka tegutsema selles suunas, et sport sellest online nendest online hasartmängudest võidaks, sellepärast et selles liigub tõesti palju, väga palju raha. hasartmängud ja kihlveod internetis on väga erinevalt reguleeritud erinevates liikmesriikides ja arvestades seda, kuivõrd erinevad on olukorrad erinevates liikmesriikides, on väga raske panna kokku tõsiselt ambitsioonikas tekst, me peame kõigepealt ootama, kuidas asjad tulevikus hakkavad arenema. mind huvitavad tõesti väga teie ettepanekud teksti parandamiseks, suur tänu! suur tänu, muudatusettepanekute esitamise tähtpäev viisteist juuli, arutelu kolmkümmend, kolmkümmend au-, kolmkümmend üks august, hääletus samuti kolmkümmend üks august, üheksateist september hääletus IMCO-s ning kogu, kogu raport on plaanis oktoobri teisel täiskogul esitada. suur tänu, rohkem meil küsim-, täna päevakorras midagi ei ole, kolmekümne esimesel augustil kell üheksa on meil järgmine koosolek ja see on tervepäevane koosolek jätkub ka 31 augusti pärastlõunal soovin teile head puhkust